head kolleegid, äh, võtke kohad sisse, palun. ja kõigepealt äh, siis äh, koordinaatori otsused, enne kui me hääletama asume. vaikust palun koordinaatorid äh, arutasid mitmeid komisjoni teatisi ja tehti järgmised otsused. Marko Poola programmi teatis. koordinaatorite otsus oli kutsuda komisjoni esindaja teatist äh, tulevikus tutvustama meie koosolekul praegusel hetkel raportit ei koostata, aga loomulikult Marko Poola programm huvitab ähm, koordinaatoreid ja seega tahaksid nad, et komisjon seda teemat tutvustaks. arvamuste kohaselt tuli otsus struktuurifondi arvamuse peaks, kohta peaks äh, esimees ähm, kirjutama kirja, Äh, mitte laskma seda teha rohelistes, sest arvestades, millised on ajapiirangud äh, selle teema käsitlemisel, ehk siis leiti, et selle arvamuse kohaselt siis peaks esimees seda protsessi juhtima roheline raamat kaks tuhat kakskümmend kolmkümmend energiapoliitika kohaselt äh, midagi me ei tee ja sama ka kodanike raporti kohta ja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ja Regioonide Komitee arvamus artikli kakskümmend viis kohta Euroopa Liidu toimimise lepingust. Äh, samuti ei tee me midagi teiste dokumentide suhtes, sealhulgas raport Majandus- ja Sotsiaalkomiteelt määruse kaks tuhat üheksa aastast kolmkümmend kolm kohta äh, taastuvenergia eduaruanne ja komisjoni töödokument äh, keskkonnateemast äh, veebiettevõtjatele. ja palun oodake, kuni ma oma hea teepaki välja võtan ja saan edasi rääkida samuti ei tee me midagi töödokumendi osas. Guide. mis puudutab äh, Euroopa Liidu äh, reegleid riigiabi kohta ja siseturu kohta ja ähm, liikmelisuse kriteeriumide kohta seoses Serbiaga. turismi rakkerühma kohta on saanud koordinaatorid äh, raporti härra Fidansalt ja otsus oli äh, oma tabelid koostada ja kutsuda kõik liikmed äh, üles tegema ettepanekuid läbi sekretäriaadi ehk siis teile edastatakse informatsioone, millele teil on võimalik vastata. rohelistel oli palve suuliseks küsimuseks või vähemalt käsitleda seda kabotaaži kohta ja me tahaksime kutsuda volinik Kallast selleks, et äh, seda teemat arutada ja, ja millised plaanid komisjonil on kaks tuhat neliteist aasta eelarve pilootprojektid ja ettevalmistavad tegevused. selle kohta tehti otsus heaks kiita projektide nimekiri ja saata see komisjonile hindamiseks ja võrrelda seda olemasolevate pilootprojektidega, see oli meie raportööri ja proua Durani ettepanek. komitoloogia menetluse valdkonnas me kaks delegeeritud õigusakti TGMU peadirektor, transpordi peadirektoraadi juht ehk siis äh, veokite parkimine ohutult ja lisaks äh, ka äh, liiklusinformatsiooni kohta tundub, nagu oleks me ragmimatšil siin Äh, uudiskirjad kümme, üksteist ja kaksteist äh, ja uued äh, teemad tõstatuvad uudiskirjas kümme. muud küsimused, sotsiaaldemokraadid tõstatasid küsimuse juhilubade ühildamise kohta vastava direktiivi alusel. ja raportööriks proua Tikau ja koordinaatorite otsus on see, et proua Dika tutvustab raportit ja palub, et komisjon oma ettepaneku võtaks tagasi, arvestades siis idumeerikut. see oli informatsioon koordinaatorite otsuste kohta, kas kellelgi on midagi küsida või kõik on äh, sellega rahul? suurepärane. ja nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde milleks on ähm, hääletamine. kas äh, kõigil on hääletuskaardid olemas, ma tean, et proua Dikaol ei ole, kas kellelgi teisel ei ole ka oma hääletuskaarti? väga hea, siis ainult proua Dikaol ei ole kaarti. ja me siis jälgime tema käesignaale hääletamisel. väga hea, teeme Äh, proovihääletuse, hääletamine on alanud ja see võimaldab mul teed rüübata. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. ja kõik äh, said hakkama mõni asi läheb libedalt, väga hea. ehk siis alustame no.. tegemist on ettepanekuga, eh, direktiivi ettepanekuga, mis parandab eh, eh, direktiivi kaks tuhat kaksteist kuuskümmend null null kuuskümmend kaks, mina olen raportöör, puudutab sadamariigi kontrolli hääletame elektrooniliselt, hääletus algas ja proua Tikao siis tõstab kätt. Äh, üks hääl on ülearu Rahvaparteil, ma juba ei uskunudki, et kõik asjad nii libedalt lähevad. nüüd koordinaatorid otsustavad, mida teha. hääletus lõppes kolmkümmend seitse pool, üks vastu, see on vastu võetud. järgmine on arvamuse eelnõu. vabandust, ma unustasin proua Tikao lugemata, nii et kolmkümmend kaheksa on poolt. see on ettepanek määruse koostamiseks mm, fluoritud kasvuhoonegaaside kohta. raportöör on Barnier alustame eh, muudatusettepanekust neli poolt, nelikümmend vastu, erapooletud, kontrollime, kontrollime muudatusettepanekut nelikümmend, hääletus algas. ja nüüd proua Tikaul on ka kaart olemas, kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes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 erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. kontroll, kontrollime neljakümmend kuut. hääletus algas, nelikümmend kuus. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes vastu võetud. muudatus nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. kontrollime nelikümmend seitset. hääletus algas. kas kõik on hääletanud? lõpetame hääletamise. vastu võetud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend, viiskümmend üks, viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üksteist üksteist, kaheksa ja üheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üht-teist, kaheksat ja üheksat, hääletus algas. paistab, et võeti vastu. hääletus lõppes. tagasi lükatud. viiskümmend kaks, viiskümmend kolm poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend seitse poolt, vastu ta,, äh, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud, viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, viisteist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kuusteist, hääletus algas kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud seitseteist poolt, seitseteist poolt, seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend seitse poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kaheksateist langeb ära. kas me läheme nüüd viie juurde või seitsmekümne juurde? siin on ka üks tehniline märkus seitsmekümne juures poolt, vastu, erapooletud. kas me kont saaksime kontrollida seitsmekümnendat, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seitsekümmend üht kui hääletamine läheb samamoodi, igaks juhuks kontrollime üle. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. see on vastu võetud. kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et see on vastu võetud, aga kontrollime. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes vastu võetud. seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. mulle tundub, et tulemus sama nagu eelmisel korral, aga igaks juhuks kontrollime. aa, selgus, et ikkagi vastu võetud. üks inimene muutis oma arvamust. seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud, kontrollime kaheksakümmend kolm, tundus, et on vastu võetud, aga igaks juhuks kontrollime üle. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes vastu võetud, kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend viis, see langeb ära, kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, kontrollime kaheksakümmend kuut. hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes see on tagasi lükatud. kakskümmend raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üks raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend seitse. Äh, kontrollime me kontrollime kahtekümmend üht. hääletus algas. kõik on hääletanud, hääletus lõppes ja see on vastu võetud. nüüd kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime igaks juhuks. hääletus algas, kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu. alustame uuesti, kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud ja kontrollime uuesti jumalale tänu, et ma ei ole keskkonnakomisjoni esimees kas nüüd kõik on hääletanud? hääletus lõppes. see on vastu võetud. kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kaheksakümne üheksandat, paistis, et, et kiideti heaks, aga ei tea, kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes. jälle piik tagasi lükatud. üheksakümmend, seal on ka tehniline märkus selle juures poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üheksakümnendat. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. see on vastu võetud üheksakümmend üks poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud, kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend viis pool, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend seitse poolt, vastu erapooletud. kontrollime. üheksakümmend seitse hääletus algas. tundub, et võeti vastu, aga noh, vaatame, hääletus lõppes, vastu võetud, üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud kontrollime üheksakümne üheksandat, tundus, et see lükati tagasi, aga igaks juhuks kontrollime, kas kõik on hääletanud hääletus lõppes, ongi tagasi lükatud. üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tundub, et tegemist on naeruväärse arvamusega sada kes on poolt, vastu, erapooletud. tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime. sada on praegu, mida me hääletame. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. see on tagasi lükatud sada üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kaks poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud, sada kolm poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada neli poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada viis poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada kuus poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada seitse poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud, sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada üheksa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. sada üksteist poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada kaksteist poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud, sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kuus langeb ära, ei, siks, kuus on ikka alles, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolm, poolt, vastu erapooletud vastu võetud, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. sada kuusteist on järgmine. proua Vill, siin on ka tehniline märkus poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada seitseteist poolt vastu, erapooletud, kontrollime sada seitseteist. hääletus algas. hääletame sada seitsmeteistkümnendat muudatusettepanekut, hääletus lõppes, vastu võetud, sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viisteist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime saja kaheksateistkümnendat. hääletus algas. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes? see on tagasi lükatud ühe häälega, sada üheksateist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, aga kontrollime igaks juhuks. paistab, et tulemus on samasugune nagu eelmise muudatusettepaneku puhul. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes, tagasi lükatud. nelikümmend viis, see langeb ära sest eelmised lükati tagasi. sada kakskümmend üks on järgmine poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kahe, ei me kontrollime kahekümne seitsmendat. tundus nagu lükati tagasi, aga kontrollime üle. hääletus lõppes, tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud kolmkümmend üheksa langeb ära, kompromiss neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd läheme muudatusettepanek ühe juurde. see puudutab põhjenduspunkti kolm poolt, vastu teeme muudatusettepanekut üks uuesti poolt, vastu, kontrollime. mulle tundus, et me võtsime ta vastu, aga kontrollime üle. hääletus lõppes. see on vastu võetud kakskümmend kolm kahekümnele, muudatus kaks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. paistab, et tulemus on sama ma vabandan, et me kogu aeg kontrollime üle, aga ikka peab seda tegema, kas kõik on hääletanud. hääletus lõppes. see on vastu võetud. kolmas muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda ka. paistis, et võeti vastu, aga kontrollime, kas kõik on hääletanud. hääletus lõppes vastu võetud. lõpphääletus. hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud kakskümmend üheksa kaheteistkümne vastu. õnnitleme raportööri härra Parniod nii, nüüd me siis äh, vahetame siin kohti presiidiumi laua taga, läheme härra Danelise raporti juurde siin on natukene rohkem halli värvi ütleb esimees. kompromiss üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks, poolt, vastu, era-, vastu võetud. kompromiss kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksateist ja suuline muudatusettepanek, kas suulisele muudatusettepanekule vastuväiteid ei ole, siis hääletame poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kolm, poolt, vastu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 erapooletud, vastu võetud. regi neli, see on lisa eh, eh, kolmekümne viiele poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kaheksa, see on lisa kolmekümne üheksale poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda, kolmkümmend kaheksa on see muudatusettepanek, mida me kontrollime. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes vastu võetud, nelikümmend üks poolt, vastu,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 viiskümmend üks lisa viiekümne kahele. For example through tax advantages poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kolm koos suulise muudatusettepanekuga, on keegi vastu suulisele muudatusettepanekule, kui ei, siis hääletame poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud. kontrollime vii-, viiekümne viiendat muudatusettepanekut. paistab, et võeti vastu, aga igaks juhuks, kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. see on tagasi lükatud. viiskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud Peshkuus, eh, kes on selle poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kuuekümne viiendat, hääletus algas kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. see on vastu võetud kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. regi üksteist, äh, sõnadest points out that ja nii edasi. ilma nende sõnadeta, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kolm ja see, see on lisa seitsmekümne kahele poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd eh, eraldi hääletus, esimene osa seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa advocates the parallel ja nii edasi, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, regi üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kümme, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kolm, lisa eelmisele poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, kontrollime kaheksakümne neljandat, hääletus algas Äh, mulle tundus, et selle puhul üldse tõstsid kätt ainult kolm inimest. hääletus lõppes. tagasi lükatud. keegi tahtis kontrollida ka äh, kaheksakümne kolmandat. nii et kontrollime kaheksakümne kolmandat, see, see on lisa kaheksakümne teisele. hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes ja see on vastu võetud. nüüd kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend, kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, era-,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 kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud sada üheksa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, regi viis poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, sada kaksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada kolmteist suulise muudatusettepanekuga. Eh, on vastuväiteid suulisele muudatusettepanekule. Need eh, koos hääletame poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada neliteist vast-, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada viisteist. see on sõnaline ainult hääletuslik poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, peš kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, kontrollime saja kuueteistkümnendat. hääletus algas hääletus lõppes. see on tagasi lükatud. regi seitse poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, sada üheksateist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime saja üheksateistkümnendat hääletus algas kas häälet-, kas kõik hääletasid? see on tagasi lükatud. sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend üks on keeleline. nüüd eh, Peš seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Peš kaheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, peš üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend kolm poolt, vastu, e, see on tagasi lükatud, sada kakskümmend neli, siin toimub eraldi e, osade kaupa hääletus ilma sõnadeta to apply the words precautionary principle ja nii edasi poolt esimene pool ilma nende sõnadeta poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja siis ma arvan, et teine osa jääb ära. aga me peame ikkagi hääletama. hääletame siis. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ma ei ole, ma ei saanud küll päris aru, mis asja me hääletasime. me tahtsime precautionary principle välja võtta, siis me jälle hääletasime ta sisse tagasi, no mis iganes. regi kümme, poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kompromiss kaheksateist poolt, vastu, erapooletud tagasi, vastu võetud sada kakskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend kaheksa osade kaupa hääletus, esimene osa calls on the commission and microorganisms. <laughs> nii et kutsub äh, üles äh, komisjoni ja mikroorganisme kes on mikroorganismide poolt vastu, erapooletud, see on vastu võetud. ja nüüd teine osa. <laughs> ja nüüd tuleb ka juhtimine mängu, kes on poolt, vastu. hääletame teist osa uuesti poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud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 Eh, kas siis koos mikroorganismidega või ilma nendeta. kõik on hääletanud, hääletus lõppes. kolmkümmend kaheksa poolt, viis vastu, vastu võetud. õnnitleme härra Danellist proua Maisner, palun. kas me võiksime kõigepealt hääletada proua Savisaare raportit, sest ta peab lahkuma, tal on lennuk? kui see kõigile sobib, siis äh, kas kõik on nõus sellega, et võtame proua Savisaari raporti kõigepealt? ta tõesti loodab teie peale kogu hingest tundub, et nad ei ole rahul, sest palve tuleb liberaalidelt, aga kuna see tuleb teie poolt, siis äh, miks mitte? Right, so where's Mrs Savisaar now? It was under So Mrs Savisaar's proua Savisaare raport, Savisaar Toomaste raport, sõidukite registreerimisdokumendid see oli viimane raport, mida me pidime hääletama. kas kõik on leidnud selle nüüd üles? see on kõige õhem. kas me oleme valmis? kompromiss üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üks poolt või see langeb ära? ma ei tea, kes selle paberi välja on trükkinud, aga sellest on väga keeruline aru saada. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üks poolt, vastu kontrollime kaks, kakskümmend üks, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaks langeb ära, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuus poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli, poolt, vastu, erapooletud, kontrollime kompromiss neli. hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud nüüd seitse poolt. kes on poolt? seitse vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üheksat, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kümme poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. lõpphääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud kolmkümmend üheksa poolt, üks vastu, erapooletuid ei ole, vastu võetud, palju õnne proua Savisaar Toomast! jah yeah., okei okay., change of shift again up here. vahetame nüüd käiku ja lähme tagasi härra Kuuni raporti juurde see on vist ainult kolmkümmend üheksa lehekülge. Right, Mr Coons, are we ready to go? härra Kuhn, kas olete valmis? Are we ready to go on Mr Coons report? kas me oleme valmis hääletama härra Kuhni raportit? okei okay.. väga hea. härra Kuuni raport mootorsõidukite ja nende haagiste regulaarne tehnoülevaatus, siin ei ole midagi eriti vastuolulist, vaid äh, ainult kakskümmend lehekülge hääletada, ehk siis äh, alustame maratoni. muudatusettepanekud kolmkümmend seitse ja kolmkümmend kaheksa, ehk siis lükata tagasi komisjoni ettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud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 erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm A poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kolm A-d. hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? rahvaparteil on üks, oli üks hääl nüüd liiga palju. nüüd on kõik korras. hääletamine on lõppenud. vastu võetud mis nüüd saab? kolm B langeb ära. kompromiss neli järgmiseks. kompromiss neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend üks, härra Koch, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kaks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, kontrollime sada viiskümmend üheksa, hääletamine on alanud. vabandust, kompromiss seitse siiski, ütleb esimees. kompromiss seitse, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud? vastu võetud. sada seitsekümmend neli järgmiseks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksateist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. IMCO kolmkümmend üks. kas see langeb ära? sada seitsekümmend viis härra Benjonilt, kus lisatakse sõnad including examining the feasibility. Äh, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, sada seitsekümmend kaheksa hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kakskümmend üks kakskümmend üks, sada üheksakümmend seitse, need on kõik äh, ühesugused, äh, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime, mulle tundus, et see oli vastu võetud, aga hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud kakssada seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. IMCO kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud. kontrollime IMCO kolmkümmend neli, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud kakssada üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda. hääletamine on lõppenud vastu võetud. kakskümmend kaks poolt või kuhu me nüüd läheme? sada seitsekümmend üheksa siiski. poolt, vastu, erapooletud. proovime uuesti sada seitsekümmend üheksa ja ma tean tõesti, et me peame väga pikalt hääletama, aga palun tõstke käed poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kolm, kaks, üks, kaks, kaks, üks, kolm, kõik need koos, poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda. hääletamine on alanud kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud, vastu võetud. järgmiseks kaks, kaks, kolm, kas pole? kaks, kaks, kolm. osade kaupa hääletame, kõigepealt esimene osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa. see on tagasi võetud miks meil siis on osade kaupa hääletamine, kui üks osa on tagasi võetud? sada kaheksakümmend üks. poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud kaks, kaks, viis, kes on poolt? vastu, erapooletu, tagasi lükatud. artikkel viis, kõik need muudatusettepanekud puudutavad kustutamist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaks, kolm, kaks langeb ära, kaks, kolm, kolm kolmkümmend seitse ja kakskümmend kaks. ehk siis kaks, kolm, kaks, kaks, kolm, kolm poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime seda, minu arvates see oli vastu võetud, aga kontrollime, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kolmkümmend seitse ja kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaks, kolm, kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. IMCO kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaks, neli, üks, äh, suuline muudatus, härra Ferberilt, kas kellelgi on selle suulise muudatuse vastu midagi? kui mitte, siis koos suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. IMCO kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, neli, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. IMCO nelikümmend üks poolt vastu. kontrollime, IMCO nelikümmend üks hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. ITRE kakskümmend neli poolt, vastu kontrollime ITRE kakskümmend neli, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kakssada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. tundub, et vastu võetud, aga kontrollime. kaks, neli, kuus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud? vastu võetud. IMCO nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. IMCO nelikümmend poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. kakskümmend kuus langeb ära. IMCO nelikümmend võtsime vastu, seega kakskümmend kuus langeb ära. ehk siis järgmiseks tuleb kakssada nelikümmend üheksa poolt, vastu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 kakssada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks kuus üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kakssada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kakssada seitsekümmend seitse langeb ära, kakssada kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks kaheksa üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kümme. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. idents-, neli identset ettepanekut, kolmkümmend viis, viiskümmend üks, kolmsada seitse, kolmsada kaheksa. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmsada kuus langeb ära, nüüd kolmsada üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kolmsada kümme, keeleline, kolmsada kuusteist ja ITRE kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmsada neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmsada viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. IMCO viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kaheksateist, kolmsada üheksateist on identsed, hääletame üheskoos siis äh, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmsada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend üks langeb ära, kolmsada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kakskümmend üheksa, kuuskümmend kaks on identsed poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmsada kolmkümmend ja kuuskümmend kolm identset poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kolmkümmend üks ja see kuuskümmend neli identsed poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend viis imkolt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kolmkümmend kaks langeb ära kolmsada kolmkümmend kolm ja kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. minu ettepanek, kas pole suurepärane, kolm kolm viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm kolm kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud IMCO kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kolmkümmend seitse härra Verberit poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm kolm kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud kontrollime kompromiss üksteist, palun. hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? kompromiss üksteist. kas kõik on rahul? kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud ja vastu võetud kus me siis oleme nüüd, kolm, neli, üks, see on lisa, poolt, vastu, erapooletud. kas me võiksime ka seda kontrollida, kolmsada nelikümmend üks, see on lisand kompromissile. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. see on vastu võetud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 see on vastu võetud. nüüd on IMCO seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm, kaks, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm, viis, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm, kaks, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nüüd põhjenduspunktid. nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend seitse poolt, vastu erapooletud vastu võetud. IMCO kaks langeb ära. nüüd on nelikümmend kaheksa proua Fosterilt poolt va, vastu erapooletud. me peame seda kontrollima, tundus, et võeti vastu, aga igaks juhuks kontrollime muudatus nelikümmend kaheksa proua Fosterilt. hääletus lõppes. jälle viik tagasi lükatud nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üheksa härra Van Dalenilt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, MK kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse IMCO poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksa IMCO poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kuus kuni seitsekümmend viis on identsed, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuus poolt, vastu, erapooletud. kas me võiksime kuuendat kontrollida? hääletus algas. kas kõik on hääletanud? see on vastu võetud. nüüd seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, IMCO üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud, kahe üheksakümmend üheksa härra Laifieldilt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kahe, kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. IMCO neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd siis lõpphääletus. hääletus algas. kõik on hääletanud, hääletus lõppes. kolmkümmend kolm poolt, seitse vastu. ja nüüd me läheme edasi eh, õigusloomelise hääletuse juurde. hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes kakskümmend kaks poolt, kuus vastu, erapooletuid ei ole, see on vastu võetud. me õnnitleme härra Kuuni. ja nüüd proua Šenalova raport me oleme ajast maha jäänud. nii et mingem siis edasi. proua Kriisbek, härra esimees, ma tahaksin äh, hääletuse alguses võtta tagasi oma muudatusettepaneku sada viis. okei okay,, thank you, Mr Kriisbek, we will do. väga hea, suur tänu. niimoodi teemegi. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kümme raportöörilt poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, neli ja üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd eh, teine plokk viiskümmend neli, viiskümmend viis, viiskümmend kuus, viiskümmend seitse, viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, aga me kontrollime teist plokki. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. ei, vastupidi, see on vastu võetud. järgmine plokk e, viiskümmend üheksa, kuuskümmend, kuuskümmend üks, kuuskümmend kaks, kuuskümmend kolm poolt, vastu erapooletud. me kontrollime uuesti. hääletus algas. kõik on hääletanud. hääletus lõppes. ja see on vastu võetud. plokk kolm, viiskümmend kolm, viiskümmend kaheksa, kuuskümmend neli, kuuskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kuuskümmend kuus poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, neliteist, osade kaupa hääletus, esimene osa, technical roadside inspections, teine osa on ära võetud, hääletame ainult esimest osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kolm poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seitsme, seitsekümmend viis üle. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes? vastu võetud, seitsekümmend kuus poolt, vastu erapooletud vastu võetud. neljas plokk. seitsekümmend seitse kuni seitsekümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatus viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend üheksa, see on keeleline. nüüd võtame sada poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üks poolt vastu, erapooletud. kontrollime saja esimest muudatusettepanekut, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. ja see on tagasi lükatud, sada kaks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime sest mitte keegi ei tõsta kätt, tundub, et kõik, et see on tagasi lükatud, aga me peame üle kontrollima, nii et sada kaks. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. paistab, et kõik hakkavad väsima. sada kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada neli poolt, vastu erapooletud. kontrollime saja neljandat üle. Eh, hääletus algas. kas kõik on hääletanud saja neljandat? hääletus lõppes. tagasi lükatud. sada seitse poolt, vastu, erapooletud. kontrollime mulle tundus, et see on vastu võetud, aga vaatame üle, nii et sada seitse on see, mida me hääletame, hääletus lõppes. see on vastu võetud. nüüd kompromiss seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuusteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Itrelt üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lük-, vastu võetud. sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime sada kaheksateist üle. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes? see on vastu võetud, sada kakskümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. hääletame saja kahekümne teist muudatusettepanekut. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes, tagasi lükatud nüüd me läheme üks, kaks, ühe juurde, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend viis, see on kustutamine poolt, vastu erapooletud, kontrollime. Äh, sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kolm on ainult esimene osa, teine osa langeb ära, esimene osa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda. hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes see on tagasi lükatud. nüüd me läheme järgmise lehe peale. sada nelikümmend neli on järgmine. kes on selle poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend neli on tagasi võetud. vabandust, ei ole tagasi võetud, ütleb esimees, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime saja neljakümne neljandat üle, hääletus algas kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. ja see on vastu võetud. üheksateist kaheksateistkümne vastu. sada nelikümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neliteist Iitrelt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viisteist ja sada viiskümmend üks koos poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üks, neli, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu tagasi lükatud, sada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd lisade juurde sada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, ta vastu võetud, sada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada viiskümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada viiskümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kuuskümmend, poolt, vastu, erapooletud, sada vastu võetud sada kuuskümmend üks, koos suulise muudatusettepaneku, suulisele muudatusettepanekule vastuväiteid on, ei ole, siis koos muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. esimene poolt vastu erapooletud vastu võetud, kolmkümmend kuus poolt vastu erapooletud vastu võetud, nelikümmend viis poolt vastu erapooletud vastu võetud, neli poolt vastu erapooletud vastu võetud, nelikümmend, aga kontrollime neljanda üle. hääletus algas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 kõik on hääletanud, hääletus lõppes. kolmkümmend neli poolt, viis vastu, see on vastu võetud. ja nüüd me siis hääletame õigusloomelist resolutsiooni, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes kolmkümmend kaks poolt, viis vastu, erapooletuid ei ole, see on vastu võetud õnnitleme raportööri proua eh, Šenalovat. ma arvan, et paljud eh, liikmed on oodanud just nimelt seda hetke, mis meil praegu kätte jõudis ja nüüd järgmine päevakorrapunkt. me oleme kolmkümmend minutit oma ajakarvast maha jäänud, nii et, et mul on eh, mul oleks väga hea meel, kui kõik räägiksid väga kiiresti. härra Dantin on siin ja me alustame. järgmise päevakorrapunktiga. Need, kes tahavad ära minna, minge kiiresti ära. ja nüüd me hakkame arutama Euroopa Liidu e-kaubanduse arengut toetavat ühtset pakiveoturgu You... härra Dantan, eh, kas te saaksite alustada ja võib-olla ikkagi nad hakkavad teid ka kuulama, sest me lihtsalt ei saa oodata, kui seltskond siit saalist eh, ära kaob, palun. härra esimees, eh, lugupeetud kolleegid tänapäeval see sektor, mis on väga hästi organiseeritud ja tohutu kasvuga, on loonud kakskümmend viis mm, äh, protsenti uusi töökohti äh, äh, viimase viie aasta jooksul, aga kui me vaatame, mis toimub, siis me näeme, et suuri probleeme on siis, kui soovitakse ületada piire ainult üheksa protsenti tarbijatest ja üheksateist protsenti ettevõtetest kasutavad ära piiriülese kaubanduse võimalusi ja isegi kui kasutada oma koduriigi äh, internetiteenuse pakkuja mm, mm, võimalusi, siis saad sa te tegelikult paki kohati kätte ka teise, teisest Euroopa Liidu otsast äh,. tegemist on äh, Äh, sellega, et äh, teenuste turg ei toimi väga hästi te,, pakkide teen-, äh, kättetoimetamine on väga keeruline ja interneti kaudu ostetud pakk, mis on halvasti kättetoimetatud või üldse mitte kättetoimetatud, tähendab seda, et kaotatakse tarbija äh, Äh, on äh, lünki äh, kättetoimetamises, mis puudutab eriti just piiriülest kaubandust. tegemist on killustunud turuga, mitte Euroopa ühtse turuga ja koostööd ei ole piisavalt palju postiteenuste vahel. tegemist on konkurentsiga, kohati on tegemist ka filiaalide olemasoluga, mis olukorda veelgi harvemaks muudavad Äh, see kõik mõjutab äh, teenuste kvaliteeti ja kohati on hinnakujundus äh, väga segane. kõige rohkem kannatavad killustamise all VKE-d, kes, keda on kõige arvukamalt, aga kellel ei ole piisavalt võimalusi selle probleemiga võidelda ja suured äh, Äh, firmad jälle saavad selle killustumisega hakkama niimoodi, et nad äh, loovad filiaale äh, erinevates riikides ja nad võivad VKE-sid muuta endast sõltuvaks, pakkudes neile teenust piiriüleste kättetoimetamisteenuste osas on vähe, vähe konkurentsi. on võimalik kasutada enamasti ainult ta, ta, ajaloolisi postiteenuste pakkujaid kui tegemist on teenuste piiriülese osutamisega, muud võimalused ei ole enamasti teada. Ähm, komisjon tegi oma ettepanekuid mm, ja nõudis, et teenuste äh, osas oleks suurem läbipaistvus vaja oleks äh, parandada kontrolli Euroopa Liidu tasandil, ma tervitan sellega seoses Euroopa postiteenuste regulaatorite rühma tööd, äh, nende rolli tuleb tugevdada ja parandada, tuleb äh, tõdeda, et tarbijate valikud ei ole vabad, kuna transpordivaliku valib enamasti müüja ja oluline on lahendada kättetoimetamisega seotud probleemid äh, ning teabe mm, andmist tuleb parandada, väga tihti on ebaselge, e, kuidas e, paks saadetakse ning e, oluline on kliendi jaoks ka võimalus jälgida paki asukohta. tihti ei ole klient rahul sellega, et ta ei tea, kus tema pakk parasjagu on. vaja on müüjate veebilehekülge parandada ning ma teen ettepaneku, et äh, komisjon töötaks välja äh, märgise, äh, mis oleks tuvastatav Euroopa tasandil ning teenused peaksid paranema, ettevõtted peaksid selle eest hoolitsema ja tuleb hoolitseda selle eest, et kodan-, et tarbijatel oleks võimalus jälgida pakkide asukohta sektoril on vaja parandada konkurentsivõimet, parandada jälgitavust ja seda, et ähm, vastutus oleks paremini ähm, tuvastatav. meil on vaja kõiki osapooli, meil on vaja e-kaubanduse teenusepakkujaid äh, ja kättetoimetamisettevõtteid selleks, et äh, teenused oleks paremini kättesaadavad ja osa, odavamad, see turg ei ole veel äh, lõplikult välja kujunenud ähm, ja võib-olla oleks isegi liiga vara praegu se selle teema osas õigusakte vastu võtta. mõningaid äh, Äh, asju oleks võimalik äh, reguleerida võib-olla postiteenuste direktiivi läbivaatamisega, ma varsti edistan oma äh, raporti projekti ja mis puudutab IMCO-ga tehtavat koostööd, siis me jagame minu analüüsi põhiprojekte. proua Legrand ja järgmised kolleegid, kes meil kõik siin sõna soovivad, aga igal juhul palun teil kõigil teha nii lühidalt kui vähegi võimalik sotsialistide nimel proua president, eh bien euh, aitäh, võttes arvesse minu kolleeg Dantoni järeldusi, siis ma arvan, et meil tuleb väga hea ja positiivne arutelu ja positiivne koostöö, mis on kõigi üldistes huvides. sotsiaaldemokraatide variraportöörina sooviksin ma täna äh, lihtsalt rääkida mõnidest äh, arutelupunktidest. eelmise aasta lõpus esitas komisjon selle äh, rohelise raamatu ja tegemist on sellega, et soovitakse arendada e-kaubandust Euroopa Liidus mm, ja see on osa ja kaubandusdokumendist, mille esitas üheteistkümnendal, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal härra Barnier. oluline on ähm, selle valdkonna arendamine sellepärast, et äh, see võimaldaks areneda VKE-del, aga väga palju on tõkkeid, mis on seotud äh, piiriülese kaubandusega, eelkõige äh, keeleliste barjääridega, erinevustega tarbijate õigustes ja loomulikult ka kättetoimetamise probleemid on su-, olulised see ähm, teema ühendab endas väga erinevaid valdkondi, piiriülest kaubandust, postiteenuseid, äh, piiriülest transporti ja muuhulgas ka sellega seotud äh, keskkonna aspekte. tarbijate puhul on minu meelest väga oluline tagada see, et äh, kõik teenuse teen,, teenuse parandamise aspekte puudutavad otsused ei pu-, ei oleks suunatud ainult linnaelanikele. vaja on äh, sellist äh, lähenemist nagu postiteenuste direktiivi puhul ei tohi jätta kõrvale maapiirkondi, isoleeritud piirkondi või äärepoolsemaid piirkondi. mis äh, puudutab tarbijate umbusaldust sellise internetis sooritatud ostude eh, vastu äh, nagu, mille põhjused on näiteks see, et äh, kaubad varastatakse ära, ei jõua kohale, siis vaja on äh, täpsustada vastutust ja mitte ainult selleks, et luua usaldust, vaid ka selleks, et võimaldada VKE-de arengut on oluline Äh, seda valdkonda arendada. Äh, Amazon saab väga hästi hakkama erinevate raskustega, aga väga palju suuremad on raskused, millega puutuvad kokku VKE-d. Äh, oluline on ka kontaktpunkti loomise mõte nagu Solvit näiteks, mis võimaldaks tarbijatel oma probleeme lahendada. praegu on äh, erinevaid teenusepakkujaid, mis kohati äh, osutavad äh, teenuseid alltöövõtu äh, raames ja mis puudutab tehnilisi aspekte, siis vaja oleks Euroopa standardid välja töötada selleks, et tagada koostalitlus, luua kvaliteedistandardid ja tagada tõeline pakkide jälgitavus ja viimane teema, mida ei tohi kõrvale jätta, on äh, sotsiaalküsimused. Äh, pakkide kättetoimetamise valdkonnas on väga palju tööõigustega seotud probleeme, äh, väga palju on e ebakindlas olukorras olevaid töötajaid, nii et väga palju tähelepanu tuleb pöörata sellele, et me ei edendaks sel-, halbu tööõiguse praktikaid ja et me ei tohi keskenduda ainult äh, palgatöötajatele. aitäh ja nüüd saab liberaalide nimel sõna proua Maisner. aitäh, mitte ainult sellepärast, et ma pean kohe ära minema, vaid ka sellepärast, et väga palju asju on juba ära öeldud, saan ma lühidalt rääkida, tegemist on uue turuga, internetis ostaks, ostetakse väga palju ja me peame tähelepanu pöörama tarbijate õigustele ja nendele, kes selles sektoris tegutsevad nii müüjate kui transpordiettevõtetena. väga palju on ära öelnud juba minu eeskõnelejad, nii et mul on väga hea meel teiega koostööd teha, nii et see ongi minu poolt tänaseks kõik. Thank you, Mr. Kramer. härra Kramer, palun. palun tehke lühidalt, äh, siis jõuame raudteeteema juurde. härra Kramer, palun äh,. Frau Lichtenberger on proua Lichtenberger, meie variraportöör on äh, teises komisjonis ja sellepärast ta palus, et ma teda esindaks. Äh, seda turgu iseloomustab see, et piiriülesed tarned on rasked. DHL Äh, eraldab näiteks äh, kasumlikud äh, turuosad ja hooletusse jäetakse need osad, mis ei ole eriti kasumlikud. see mõjutab inimeste valikuvõimalusi postiteenuste osas näiteks tar-, saartele praktiliselt teenuseid ei ose-, osutata, nii et me peame juhtima tähelepanu vigadele ja me otsime seoseid üldise teenuste direktiiviga siin räägiti turuliidritest nagu Amazon, need ei ole mitte ainult äh, suurimad maksupetturid, vaid äh, maksudest kõrvalehiilijad, vaid need, kes äh, ka kõige rohkem ähm, tegelevad sotsiaalse dumpinguga, meil on vaja miinimumpalku kõigis Euroopa riikides, asi ei saa niimoodi jätkuda ja see, et et nad oma tu-, kasumi viivad äh, maksuparadiisidesse ja ei maksa makse seal, kus nad tegelikult kasutavad äh, saavad. Äh, Amazon on siin üks näide, ma võiksin siin mainida ka Starbucksi. me peame sellega võitlema, nad ei tohi öelda, et nemad on pa-, kõige odavamad teenusepakkujad, aga tegelikult käib see kõik töötajate arvelt. me peame vaatama ka kliimakaitse Äh, eesmärke. meil on ka väga innovatiivseid lahendusi, kui me tahaks, näiteks äh, posti ähm, äh, paketi, pakiautomaadid, kus on võimalik oma pakk kätte saada suvalisel kellaajal, neid on mõningates linnades olemas, aga seda võiks laiendada. loomulikult on logistika väga oluline, uued tehnoloogiad täna on peaaegu igalühel olemas äh, mobiiltelefon ja kui ma saan siis äh, ähm, mobiiltelefonile sõnumi, et äh, ma saan oma pakile järgi minna, sest ta on pakett, pakiautomaadis ja kui pakk võib jääda pakiautomaati nädalaks, siis ma saan oma ähm, aega planeerida nii, et see ei tekita mulle probleeme, nii et selles suunas lähevad meie ideed, mille kohta me esitame muudatusettepanekuid. härra Siile, palun. jah, aitäh, me leiame, et praegune turg äh, siseriiklikult ja ka piiriüleselt äh, toimib päris hästi, tegemist on kõrge konkurentsiga, erinevaid ettevõtjaid on palju ja nad äh, tegelevad uuenduslike lahenduste leidmisega selleks, et pakkuda uusi teenuseid. selle valdkonna määrusel on pigem negatiivne mõju valdkonna kasvule ja see võib pigem takistada uuenduslike lahenduste leidmist ja tarbijate teenindamist me leiame, et uusi teenuseid arendatakse juba välja ja komisjoni mitmed ettepanekud puudutavad äh, äh, majanduskasvu takistavaid barjääre ja pakuvad võimalusi, mis tarbijale täiendavaid võimalusi loovad meie oleme üldiselt praeguse turuolukorraga rahul, aga loomulikult olen valmis ka selle ettepanekuga töötama. proua Vels, palun. No list, rohkem kõnelejaid ei ole, seega komisjon, komisjoni esindaja ei soovi sõna. härra Dantin ehk siis ajagraafik on järgmine. Äh, raporti eelnõu tutvustamine viiendal septembril komisjonis, muudatusettepanekute äh, tähtaeg kaheksateist oktoober ja hääletamine viiendal novembril komisjonis. ehk siis selline on ajakava, kui see teile sobib, siis tegutseme edasi vastavalt sellele. aitäh selle eest, et saime nüüd veidi aega tagasi võidetud, äh, lähme nüüd äh, Äh, teise osa juurde arvamus, tee või teise arvamuste vahetuse juurde neljanda raudteepaketi üle. kui keegi võiks meie raportöörid nüüd üles otsida, palun. eriti äh, härra Alcadurai ja härra Kroshi, see oleks äh, väga kasulik Uh, proua Wills, kas te teate, kas härra Kovaltšek tuleb või mitte? ei, ta ei tule ja mina võtan tema nimel sõna. väga hea, ütleb esimees okay, let me go through what I am väga hea, nüüd äh, minu ettepanek on järgmine. nii nagu me eile tegime, kuus minutit äh, raportööridele, neli minutit variraportööridele ja kaks minutit liikmetele, kes soovivad sõna võtta. ja siis komisjon võtab sõna lõpus ja ma pidin hakkama, siin muutsin seda järjekorda, kuidas ma tahan ähm, seda teemat käsitleda, ehk siis alustame avamisega, mitte juhtimisega, härra Kadu Rai, palun, kuus minutit. härra esimees, lugupeetud kolleegid, mul on hea meel, et meil on võimalus täna pidada esimest arvamuste vahetust selle teemade valdkonna osas, mis võiks mõjutada väga palju miljoneid reisijaid tegemist on väga paljude öö, äh, probleemidega, eelkõige puudutab see öö, äh, pendelreisijaid ja minu, meie ülesanne on äh, see, et me peame hoolitsema selle eest, et rongireisija, reiside osakaal muutuks suuremaks, mitte väiksemaks ning riigisisest et vedude osas tuleks vastavaid meetmeid võtta, aga see ei tohi loomulikult nendega piirduda, meil on juba olnud kogemusi selliste võrgustikega äh, siseriiklikul tasandil ja me oleme näinud, et äh, mõju oli väga suur ja kakskümmend aastat on meil äh, Äh, olnud äh, konkurents äh, raudteevedude turul, teistes riikides on aga endiselt tegemist monopolidega, nii et me peame jälgima seda, et me leiaks kuldse kesktee, et me ei jääks ideoloogiliseks, et me pööraks rohkem tähelepanu kvaliteedile, samal ajal säilitades konkurentsivõimet, me peame õppima teistelt riikidelt, kellel on juba positiivseid kogemusi, nii et seetõttu äh, on oluline äh, tagada paindlikkus ja äh, anda üleminekuaegu. paljudel juhtudel tuleb arvesse võtta seda, et äh, ei ole võimalik tagada piiramatut juurdepääsu turule, kuna on väga palju äh, ähm, inimesi, kes on äh, tööle võetud riigiametniku, riigiteenistuja lepinguga ning äh, nendes riikides, kus on veel tegemist riiklike raudtee-ettevõtetega, siis on samuti vaja leida lahendused, näiteks Saksamaal äh, avatud juurdepääsu lahendus, mis võimaldaks äh, ka neil, neile äh, piirkondadele seda määrust kohaldama hakata, kus hetkel veel neid võimalusi ei ole. tuleb hoolitseda, et ka neis piirkondades, kus kus enamasti pakutakse veel riiklikke teenuseid, oleks võimalik äh, hakata pakkuma teenuseid eraettevõtjatel. ning teatavatel tingimustel on võimalik juurdepääsu ka äh, äh, keelata Äh, ligipääsu andmisest keelduda. ning mõningatel äh, liinidel võib äh, ka alles jääda monopol vaja on tagada majanduslik tasakaal ning mis puudutab teenusepakkujate struktuuri, siis äh, jälgida tuleb seda, et äh, ei toimuks kulude subsideerimist ning mida rohkem ning me peaksime üritama põhimõttelistes äh, küsimustes jääda kindlaks oma põhimõtetele, aga teistes valdkondades on vaja rohkem paindlikkust ja pragmaatilisi lahendusi peavad eksisteerima struktuurid, mis võimaldavad paindlikkust eh, ning mis puudutab juhtimist, siis eh, võimalik peab olema teatav liikuvus ja siseriiklikele õigusloojatele peaks samuti jääma oma sekkumisvõimalused. erandeid peaks olema võimalik samuti teha näiteks eh, Äh, võiks see puudutada äh, linna rongiliiklust. sest äh, muud lahendused läheksid mõttetult kulukaks. liikmesriigid peavad loomulikult sundima teenuste osutajaid äh, täitma äh, tööõiguse äh, standardeid, tagada tuleb ka kontroll selle üle ning tahaks öelda, et ka reisijate õigusi on võib-olla vaja parandada ja oluline on loomulikult ka piiriülene koostöö. infrastruktuuri juhtijad peaksid looma võrgustikke ja seadusloojad peaksid samuti äh, oma tööd rohkem koordineerima mul on äh, hea meel, et äh, meil on võimalik pidada esimest arutelu koos variraportööridega ja ma loodan, et me saame anda panuse. härra Kantšan, palun neli minutit. L'obiettivo di questo quarto pacchetto ferroviario è il raggiungimento del mercato äh, neljanda raudteepaketi eesmärgiks on äh, jõuda Euroopa ühtse raudteeveoturuni ning me peame siin äh, tegelema kolme erineva huvirühmaga. esiteks kodanikud, kellel, kes soovivad saada paremat teenust, ilma et äh, hinnad tõuseksid ja me peame äh, selle eesmärgi jaoks äh, Äh, lihtsustama menetlusi, millest saaksid kasu äh, kliendid, vedajad äh, ja hinnad ei tohiks tõusta. vaja on lahendada ka kõik juhtimisküsimused ning ka tagada tuleb ka majanduslik tõhusus esiteks on meil vaja turg avada ja selleks on vaja tegeleda nii ähm, ka äh, kaugvedude kui lähivedudega, me peame silmas pidama eesmärgi, et äh, turg tuleks avada aastaks kaks tuhat üheksateist vaja on äh, üleminekuklauslit äh, lisada ja meil ei ole ühtset siseriiklikku äh, seadusandlust, nii et seetõttu on meil vaja teatavat paindlikkust ning vastastikuse klausel peab kehtima ka kolmandatele riikidele ning sektoris tuleb tähelepanu pöörata sellele, et et riigi teenuste, teenistujate töösuhted, kellel on pikaajalised töölepingud, et et ähm, ka, ka, ka selle teemaga tuleb tegeleda ning komisjoni meetmed äh, tuleb läbi, tuleb äh, läbivaatamise käigus, et neid tuleb parandada ning äh, kui on äh, alternatiive, siis tuleks need üles leida ja analüüsida. asi ei tohi olla nii, et kasutajad peaksid selle tohutult suure reformi kinni maksma üldjoontes äh, võib öelda, et äh, ümbersõnastamise tekstis äh, toodud ettepanekud on positiivsed ning siseriiklikud õigusloojad peaksid jälgima, et nad koordineeriksid oma mm, ettevõtmisi Euroopa Liidu tasandiga, meil on vaja tugevaid Euroopa tasandi õigusakte, raamõigusakte äh,, ning tagada tuleb peamiste funktsioonide säilimine taristu raames, tuleb tagada raudteede ohutus ja sellele peavad õigusloojad tähelepanu pöörama. Tremasa, palun liberaalide nimel. suur tänu, mina võtan sõna härra De Bakkeri nimel, mina ei ole härra De Bakker ja samas oleme nõus sellega, mida tema on öelnud äh, selle juhtimise teema kohta. ma viitan äh, nendele märkmetele, mis tema mulle on äh, edastanud. kõigepealt soovib ta tänada raportööri nende arutelude eest, mis temaga on toimunud. ta leiab, et neljas raudteepakett on väga oluline teema ta usub, et me kõik oleme ühel meelel selles, et turu avamine on vajalik, küsimus on lihtsalt, kuidas seda teha. me kõik teame, et selle turu avamine on kasulik ja see on järgmine loogiline samm Euroopas peale rahvusvaheliste reisijate ja kaubatranspordituru avamist ta usub, et ähm, üldiselt peaks äh, meil olema olemas kokkulepe. härra De Backer samuti tervitab komisjoni ettepanekut. aga talle teeb muret üks asi ja see on võib-olla nüüd kõige olulisem nüanss äh, tema märkmetes ta usub, et võib-olla teatud liikmesriikidel tekib kiusatus kasutada seda määrust selleks, et, et blokeerida uute turule tulijate juurdepääs. see on ka minu kõnes ära toodud. võib-olla seda määrust võiks osad liikmesriigid kasutada eh, uute turule tulijate takistamiseks. mis puudutab juhtimist siis äh, ta leiab, et täielik vertikaalne eraldamine on parim selleks, et äh, probleeme vältida ja luua võrdsed tingimused äh, kõigile raudteeettevõtjatele. kuid härra De Backer mõistab samuti, et see ei ole võib-olla poliitiliselt teostatav. seega ta toetab komisjoni ettepanek paika panna konkreetsed Äh, struktuurid, härra De Backer, ei ole kindel, kas need äh, võimaldavad vältida seda risttoetust, aga vähemalt oleks see samm õiges suunas, äh, rahalise läbipaistvuse suunas. ta töötab selle nimel, et õiges suunas liikuda edasi lisaks sellele palus ta mul täna hommikul teile edasi öelda, et ta on nõus ettepanekuga, mis puudutab pädevuste suurendamist ja sõltumatust äh, taristu haldajate puhul. see ei ole Euroopa kõikides liikmesriikides selge, teatud riikides on see hästi arenenud, aga nüüd äh, läänepoolsetes, lõunapoolsetes liikmesriikides on väga oluline see turu heaks toimimiseks ta usub, et koostöö taristuhaldajate ja raudteeettevõtjate vahel on vajalik selleks, et raudteeturg hästi toimiks. Need olid härra De Bakkeri märkmed ja kui nüüd, äh, lugupeetud esimees, lubate ka minu märkused äh, lisada, mul ei ole vaja rohkem pärast sõna. nagu te teate, head kolleegid ma soovin, et äh, luuatakse Euroopa mm, Reguleerimisamet, ähm, see ei ole härra De Bakkeri äh, soov, aga mina rõhutaksin seda, et see on vajalik, nagu ma kaks aastat tagasi ütlesin, meil on vaja Euroopa tasandi järelevalvet, äh, aitäh! aitäh, härra Tremosa! härra Pisset Roheliste nimel neli minutit, palun vabandust, proua Duran, neli minutit. aitäh, härra esimees. mis puudutab avaliku teenuse osutamise kohustust, siis meie konstateerime, et komisjon oma ettepanekus on öelnud, et konkurents põhimõtteliselt on stimuleeriv ja me teeme ettepaneku, nagu meie raportöör selgitas, et meil oleks äh, võimalus äh, jagada et raudtee-ettevõtjaid äh, nii, et minu meelest on see üsnagi kontraproduktiivne, et see kasu, mida komisjon ootab konkurentsivõime suurendamisest, ei ole üldse kindel, et see, sellest ka, tegelikkuses kasu on. mõningates riikides äh, Euroopas ei ole ju mitte ainult suuri riike, vaid on ka väikseid riike, paljudes riikides on e-, olukord väga erinev, nii et me näeme äh, pakkumiskutsetes äh, äh, tendentse, mis võiksid seda killustatust veelgi suuremaks muuta praegu on raske tagada koordineerimine infrastruktuuri, personali ja raudteeettevõtjate vahel ja nüüd kui soovitakse asju veelgi väiksemaks jagada, siis läheb asi, olukord veelgi keerulisemaks ning mis puudutab sotsiaalküsimusi, äh, töötajate ülevõtmist, süsteemi ülevõtmist, äh, siis äh, need tingimused on väga siduvad, ettevõtteid sunnitakse veerem üle võtta, aga sotsiaalküsimused, küsimustes on ülevõtmine mm, vabatahtlik, nii et äh, ühelt poolt on tegemist sellega, et veerem võetakse automaatselt üle, aga personaliga võib teha, mida tahab nii et mis puudutab äh, avaliku teenuse osutamise kohustuse mudelit, mida meile soovitakse peale suruda äh, igal pool ühtemoodi, siis see on üsna ohtlik, see ei arvesta lähimuspõhimõttega, proportsionaalsuse põhimõttega ja ma arvan, et vaja oleks äh, Äh, selle äh, küsimuse osas äh, uuesti läbivaatamist selleks, et ei killustataks raudtee-ettevõtteid, kui tegemist on liig-, väga väikeste territooriumitega, sest mingit kasu sellest liinide avamisest sel juhul ei tuleks. Uh, suur tänu, härra Vlasek, palun kungs, es īstenībā neesmu tik dziļi šajā. suur tänu, esimees. ma ei ole selle teemaga veel nii hästi kursis, sest ma tegelen rohkem tehniliste küsimustega, aga siin on mõned nüansid, mida ma tahaksin välja tuua seoses reisijatransportiga. esiteks peame arvestama, et reisijaveoteenuste äh, olukord on väga erinev äh, paljudes liikmesriikides, sest mõnes liikmesriigis ei ole keegi selle teenuse pakkumisest üldse huvitatud ja ilma täiendavate toetusteta äh, kaoks nendes äh, liikmesriikides see võimalus seda teenust üldse pakkuda. ja on huvitavad turud nagu Beneluxi riigid, Saksamaa, Prantsusmaa turg aga samas on ka teistsuguseid olukordi. me peaksime pöörama tähelepanu sellele, et avaliku teenuse osutamise tagamise turu reguleerimine võib piirata turule juurdepääsu äh, väga huvitavates turgudes, aga samas peaks, seepärast peaksime olema siin väga ettevaatlikud. nüüd, kui kaugele me peaksime selle killustumisega minema? tundub, et põhiõigus peaks olema reisijatele öelda, mida neil on vaja, need, kes transporti kasutavad, peaksid saama öelda, kuidas need ühendused piirkondlike rahvusvaheliste vedajate vahel luuakse. mina usun, et Šveitsi süsteem on tõesti väga hea seal on väga hea transpordivõrgustik ähm, suurte linnade vahel, rahvusvaheliste ühendustega ja ka kohalike ühendustega. kui meil on võimalik sellist filosoofiat järgida, siis äh, saaksime me äh, väga head tööd teha selle äh, pikal teel, mis meil ees seisab sellel teemal ja ma soovin raportöörile edu. proua Vils, palun neli minutit aitäh selle raudteepaketiga jätkab äh, komisjon äh, raudteesektori liber-, liberaliseerimist ja avab selles kompromissituspoliitikas täiendava peatüki. komisjoni äh, jaoks ei ole oluline avaliku teenuse parandamine äh, reisijate jaoks, vaid olulised on täiendavad, täiendavad teenused ettevõtetele ja riigilt võetakse ära üldse igasugune otsustusõigus. ja komisjoni selle ettepaneku puhul öö, on tegemist sellega, et soovitakse edasi arendada raudteepaketi esimest äh, ümbersõnastamist, mis jõustus viieteistkümnendal äh, detsembril kaks tuhat kaksteist. mind üllatab see, et äh, see, et me peame jälle ar arutama neid teemasid, kus äh, me juba eelmise aasta juulis jõudsime selle kompromissini, mis äh, minu fraktsiooni jaoks rahuldav ei ole ja mis siis sisalda neid elemente. senine liberaliseerimise bilanss ei äh, näita seda, et oleks vaja olemasolevat pluralismi kärpida ja et oleks vaja sisse viia see täielik energeetika, äh, infrastruktuuri ja teenuste, teenuseid osutava ettevõtte äh, eraldamise mudel. Äh, kuue NGL-i jaoks on alati olnud selge, et raudteesektor on on selline üksus, mida ei tohi osadeks jagada ainult siis, kui meil on tegemist avaliku äh, rau-, transpordipoliitikaga, siis me võime tagada tuleviku jaoks vajalikud investeeringud. võimalus, et äh, integreeritud raudtee-ettevõtte äh, töötajad äh, saaksid äh, äh, tööturule minna, on samuti äärmiselt oluline kui tegemist oleks täieliku lahkulöömisega, siis oleks äh, töötajate jaoks asi keerulisem, nende töölevõtmine oleks võimatu võib-olla ja see võiks tähendada seda, et me jääme ilma hästi välja õpetatud ja kogenud töötajatest. ning lõpetuseks tahaksin äh, rääkida volinik Kallase ettepanekust, kes ei karda, et töötingimused halveneksid. liikmesriikide kogemused, kus äh, turud on avatud, näitavad, et äh, see peaks viima paremate töökohtade tekkimiseni. see avaldus äh, on äärmiselt ebasobiv, võttes arvesse Ühendkuningriigis toimunut. see näide Ühendkuningriigis näitas, et rohkem konkurentsi on kahjulik, uued ja ebakindlad töökohad loodi ähm, nende töökohtade asemel, mis olid äh, kindlad ja äh, praegu toimub ainult äh, kasumlike liinide teeni-, teenindamine ja sellise poliitika vastu olen ma vägagi otsustavalt. aitäh, härra Panjo, palun kaks minutit. esimees, lugupeetud kolleegid, te teate, et äh, Saksamaa ja ähm, Prantsusmaa seisukohad on suudetud läbi suruda, ei nõuta täielikku lahkulöömist äh,. alguses äh, oli ette nähtud äh, et äh, lahkulöömine peaks alguses toimuma, nüüd on ette nähtud, et see võiks olla viimane etapp. Ähm, inf-, ähm, ja institutsiooniline lahutamine oleks äh, põhimõtteline põhimõte, mida hakataks kohaldama, aga seal on võimalik äh, leebemaid lahendusi, kui äh, tagatakse äh, toimimise lahusus, nagu te teate, et nõukogus ei ole läbirääkimised veel alanud, parlament aga alustab täna selle teksti arutelu, ma arvan, et see lõplik eesmärk ehk Äh, taristu ja teenuste osutaja täielik lahutamine ei ole kooskõlas meie ähm, muredega, majanduslike muredega ja ähm, meie eesmärkidega ning võttes arvesse olukorda erinevates liikmesriikides, äh, tundub, äh, et see oleks pigem negatiivne, menetlused muutuksid keerukamaks ja toimimine muutuks jäigemaks ja sünergiad läheksid kaotsi ja ei tohi ohu, ei tohi äh, ohustada raudteede ohutust äh, selliste meetmetega. tegemist on äh, tekstiga, kus me peaksime meelde tuletama seda, et teenuste, ava, avalike teenuste osutamine on seotud samuti juhtimisega. aitäh, härra Pahv, palun kaks minutit. aitäh, härra esimees ma tahaksin lühidalt rääkida juhtimisest. mind, mulle valmistas pettumuse komisjoni ettepanek, ma oleks eelistanud, et komisjon oleks erinevaid võimalusi avatuks jätnud äh, Mm, meil on Euroopas erinevaid mudeleid, erinevates liikmes, liikmesriikides on erinevaid raudtee-ettevõtjaid, on selliseid raudtee-ettevõtteid, kus, mis toimivad väga hästi, kuhu on tehtud väga palju investeeringuid, kus on loodud häid töökohti ja kus kliendid on rahul ning ma arvan, et ümbersõnastamisega, ma ei taha siin nüüd kõike korrata, mida tollal arutati, aga ma arvan, et meil on tegemist sellise äh, seadus, seadusandlusega, kus me saame ristsubsideerimist äh, keelata, kus äh, regulaatoritel on võimalus sekkuda, ma arvan, et me saaksime äh, selle, nende õigusaktide alusel töötada, kogemusi äh, koguda ning äh, sellest ei, ei saa aru mitte ükski kodanik, et kuidas paari kuu järel hakatakse jälle uusi õigusakte looma minu silmis äh, ei ole see ettepanek korralikult läbi töötatud ja nagunii puudutab see äh, äh, tegelikult liikmesriikide pädevust ja mul on hea meel, et paljud liikmesriigid on ka seda teed läinud ja andnud komisjonile ekspertiisiakti, et asjad peaksid jääma nii, nagu nad praegu on ja et tegemist on nagunii lähimuspõhimõtte alla kuuluva teemaga ja et komisjon ei ole tegelikult, ei peaks tegelikult midagi tegema. proua Sanne-Laava, palun kaks minutit. suur tänu, esimees. ma usun, et me kõik äh, peame silmas, mis on selle ettepaneku eesmärk ja selleks on äh, kõrge kvaliteediga raudteeteenus ka sellistes äh, vähem ahvatlevates piirkondades. ma olen nõus eelkõnelejatega, et konkurents kui selline ja killustamine ei ole meie eesmärgi saavutamise tagatiseks. ma arvan, et me peaksime tõsiselt järele mõtlema, mis on see avalik teenus või üldhuviteenus, millest me siin räägime. ma leian, et äh, vastutav sektor, kes äh, ühistransporti pakub, peaks olema piisavalt äh, pädevustega selleks, et turu toimimisse sekkuda ja see oligi kõik, mis ma tahtsin öelda. aitäh, härra Zabidi, kaks minutit, palun aitäh, härra esimees. ma tahaksin äh, rääkida avaliku teenuse osutamise kohustusest äh, ja öelda esmalt kahte asja. ma äh, avaliku teenuse osutamise tagamisest räägime me hiljem koos härra Krossiga. praegu räägime me me räägime, tegelikult räägivad ju kõik kõigist asjadest läbi isegi. jah, ma ütlen, millest me räägime. me räägime turu avamisest riigisiseste reisijaveoteenuste puhul ja juhtimisest. kui me selle lõpetame, siis läheme turu avamise juurde, eh, mis puudutab avaliku teenuste osutamist kas te soovite rääkida härra Alcatrai eh, raportist või ootate te seda avaliku teenuse osutamise tagamise raportit? kas ma võin rääkida juhtimisest? jah, te võite rääkida juhtimisest ja ma panen kella uuesti käima. aitäh, härra esimees, ma räägin siis juhtimisest ja tahaks öelda, et komisjon annab võimaluse mitte organiseeruda täielikult lahkulöödud äh, mudeli alusel, vaid äh, on loonud nii-öelda Hiina müüri selleks, et vältida, et integreeritud mudelit äh, liikmesriik võiks välja pakkuda. ma arvan, et vaja on lõdvendada komisjoni poliitilist seisukohta, me ei tohi siin dogmaatilist seisukohta lubada, Äh, liikmesriikidel peaks olema võimalik ise valida, meil on äh, minu meelest kaks äh, eesmärki, mida me soovime selle tekstiga saavutada. esiteks see, et me nõuaksime liikmesriikidelt läbipaistvust, mis puudutab infrastruktuuri haldaja ja ajalooliste ettevõtete lahkulöömist nii et kui need mõõtmed on arvesse võetud, siis ma ei tea, kuidas me saaksime liikmesriike sundida, et nad võtaksid vastu otsuse ja ja ei teeks neid valikuid, mis nende olukorda arvesse võttes on kõige asjakohasemad. komisjonil on väga äh, liberaalne lähenemine kõigis nendes tekstides ja see oleks äh, ju vastuolus sellega, et liberaalina ähm, tuleks ju liikmesriikidele jätta valikuvõimalus ma loodan, et meil õnnestub äh, komisjoni algset seisukohta äh, leevendada, et äh, me võimaldame liikmesriikidel neid kahte mõõtet arvesse võtta, aga neil on võimalus ise oma tööd korraldada nii, nagu nad soovivad. härra Kraamer, palun. ma arvan, et kõigis liikme, kõigis fraktsioonides on erinevaid seisukohti, meil samuti komisjoni oma loobus oma algsest ettepanekust, mille, seda me enam ka ei räägi. soovitakse rahavoogude läbipaistvust, aga oluline on see, mida rahaga tehakse. mina olen pärit riigist, kus infrastruktuuriga teha, teenitakse väga palju raha. ma arvan, et tegemist on ainsa äh, Äh, riigiga, kus see nii on ning vaja on teada, kuidas seda raha kasutatakse, kas äh, selle rahaga ostetakse üles konkurentse või ostetakse USA-s mõni bussiettevõte või kas siis selle rahaga, mida reisijad on investeerinud mm, kas see raha investeeritakse edasi selleks, et parandada meie taristu olukorda? minu jaoks on see äärmiselt oluline. ma ei saa siin praegu rääkida oma fraktsiooni nimel, me ei ole nii kaugel, aga see ilmselt kehtib ka teiste kohta. vaja on see, et regu-, reguleeritakse ära see, et see raha, mis taristusse abil teenitakse, et äh, Äh, seega ka investeeritaks tagasi taristusse. Norras on see nii, see on väga hea lahendus ja me teame, et äh, rohkem kui pool rahast, äh, mida saavad Saksamaa liidumaad teenuse osutamise eest, et rohkem kui pool nendest rahadest läheb li-, öö, muudeks eesmärkideks ja see öö, ei ole kooskõlas sellega, et me peame tagama mobiilsuse, see on põhiõigus, mis peab olema tagatud kõigile, sõltumata elukohast. väga hea ja lähme nüüd avaliku teenuse osutamise tagamise juurde ja reisijaveoteenuste turu avamise, härra Kross on raportöör, kuus minutit, palun. aitäh, härra esimees. kui ma kuulan, mida kolleegid ütlevad ja äh, mul on äh, arvamus, et meil on tegemist äh, paketiga, siis äh, seda arvestades oleks huvitav neid kahte raportit arutada ühiselt ja minu jaoks on tegemist tervikuga mitte ainult ähm, nende kahe paketi puhul, vaid, vaid terve paketi puhul on tegemist tervikuga ja see puudutab ka meie eilset arutelu. Äh, ärgem tehkem endale illusioone, ähm, kui homme tehnoloogia veelgi ähm, teravdab piire riikide vahel ja kui ei parandata taristut, äh, siis äh, kõik ülejäänu no jääb pelgalt teooriaks kui me vaatame komisjoni ettepanekut, siis me peame ütlema, et me suure häälteenamusega nõudsime seda, et tegeldaks turu avamisega ja e, ettevõtete struktuuridega, nii et mm, me ei peaks siin äh, ütlema, et me pole seda soovinud, oleme ju küll. ning kolmas märkus, meil on selle paketiga käes ka üks võimalus, võimalus näidata tõesti, et homme raudteeettevõtjad, kui nad tõesti muutuvad Euroopa raudteeettevõtjateks ja siin need võimalused on, võivad edendada majanduskasvu, ja võivad äh, kodanike jaoks äh, kaasa tuua endaga lisaväärtuse. mulle tundub, et äh, kolleegid nüüd ei tea, et keda ma peaksin toetama, minu raudteeettevõtet, raudteelasi, keda on palju, või peaksin ma hoopis vaatama asja läbi reisija silmade, aga ma arvan, et me peame neid huve siduma. Euroopa Liidu ülesandeks ei saa olla see, et hästi toimivaid süsteeme ja hea, hästi töö, head häid töökohti ähm, kaotada ja, ja kaotada silmist liikmes, reisijate õigused. nii et äh, me peame üritama saavutada mõlemaid eesmärki ja minu jaoks äh, on erinevaid võimalusi neid eesmärke saavutada. esimene võimalus oleks näiteks kohalike asutuste roll, mis on minu jaoks äärmiselt oluline. Nemad peavad äh, Äh, transpordiplaane loo-, looma, aga andma ka üldisi vastuseid, nad peavad edendama multimodaalset äh, iseloomu ja minu meelest on see lähenemine väga hea komisjoni ettepanekus, sellepärast et kodanik otseses kontaktis selle asutusega äh, saab öelda, et kas need teenused on minu jaoks olulised või mitte. see asutus peab analüüsima ka tõhususe kriteeriume ja võib siis oma heaks arvamisel panna paika ka kvaliteedist nõudmised. see eh, tähendab minu jaoks ka eh, sotsiaalseid eh, standardeid ja keskkonnastandardeid, me peame selle siia kirja panema, sest me ei soovi ju nende aspektide vähem tähtsamaks muutumist. ja teine asi, mis on äärmiselt oluline, on jagamine. mina ütleks äh, nagu paljud äh, kolleegidki, et me soovime rohkemat ro,, suuremat paindlikkust, sest see, mis siin ette on nähtud, ei ole hea ei väikeste ega suurte riikide jaoks. ma arvan, et me peaksime võtma arvesse erinevaid olusid erinevates liikmesriikides. oluline on äh, see, et me ei saa asju reguleerida ainult poliitiliste struktuuride kaudu, vaid me peame paremini kohanema tegelikkusega ning kolmandaks, ma pean õigustama äh, ka neid summasid, mida ma äh, mida ma investeerin ja surve on väga suur, vaja on kvaliteet parandada ning äh, maksudest äh, tulenevate äh, rahade kasutamise puhul on oluline ka see, et kas teenus muutub paraja, paremaks, kas see, need meetodid, mida ma välja pakun, muut-, teevad teenuse soodsamaks või mitte ja minu meelest komisjoni lähenemine võiks olla heaks aluseks, kui me ei lähene sellele liiga dogmaatiliselt ja ma tahaksin nüüd siin nüüd rääkida seoses teiste raportitega. ma soovin, et meil oleks arutelu, mis puudutaks tõhusust ja lisaväärtust mõlema poolele ja et me loobuks dogmadest, mis puudutab nii struktuure kui äh, riigihankeid, nii et tõhusus on minu jaoks kõige olulisem me peame looma seoseid erinevate valdkondadega, nagu näiteks ka ettevõtete struktuuriga ja mina kuulun nende hulka, kes ütlevad, et äh, olulist rolli mängib reguleerija ja läbipaistvus, äh, rahavoogude kontroll, selle asemel, et see, mida tulevikus ähm, on liiga teoreetiliselt käsitletud, me ei tohi aga koordineerimist äh, ära segada äh, turgu moonutava protektsionismiga, me peame siin tõesti haavale suula raputama ja ütlema, et äh, tegemist on sellise info varjamisega, mida meil vaja ei ole. kui meil see, sellega õnnestub hakkama saada järgnevate kuude jooksul, siis me võime äh, Äh, raudteepaketist teha olulise teguri, mis edendaks majanduskasvu ja tööhõivete, töö, töökohtade loomist, mitte seda, mida mõned tahavad sellest teha. härra Liberatski, palun neli minutit sotsialistide nimel. tänu, esimees. nüüd härra Kroši vaimus. Lähen ma edasi. ei tohiks minna liiga radikaalseks aga samal ajal tuleb arvestada ka makromajanduslikke eesmärke. meie eesmärk peaks olema tagada, et raudteetransport võtaks endale suure osa Euroopa transpordist. meil oleks vaja luua üle ühenduse eh, minev transpordisüsteem, mis käib üle piiride see peab hõlmama endas nii riikide, piirkondlikke kui ka kohalikke süsteeme, kõigepealt just nimelt äh, reisijate osas, sest nendel peab olema võimalus valida, mis nende vajadusi kõige paremini rahuldab. seda tuleb arvestada, kui me analüüsime raudtee kasutamist võib-olla me peame tulema tagasi selle juurde, mida Kopernikus ütles, et mõnikord e, ei ole asi ainult rahas, mõnikord e, tarbijad valivad teise lahenduse, nad valivad näiteks kõige odavama, mis pole kõige tõhusam. nüüd mõned punktid, kõigepealt liberaliseerimine võib e, muutuda eesmärgiks omaette aga eh, see ei ole vahend selleks, et luua tõhusat süsteemi. liberaliseerimine ei tohi olla eesmärk omaette, kordan ma. Eh, avalik transport ühiskondlik transport peab olema kõikidele kättesaadav, ta peab olema taskukohane e, nii sotsiaalsest seisukohast, rahalisest seisukohast kui ka muudest aspektidest lähtudest. me peame kinni pidama teatud sotsiaalsetest standarditest ja normidest. me peame panema selle kõige jaoks kõrvale piisavalt raha. me peame mõtlema, kui palju me saame teenida teatud teatud eh, rongide, teatud eh, marsruutide pealt, seda kõike tuleb rehkendada ühe inimese kohta, ühe reisija kohta, kilomeetri kohta. ja minu oma kogemusest Poolast. tavaliselt, eh, tavaliselt korraldatakse pakkumisi hinna alusel, see on muidugi praktiline ja niimoodi võib juhtuda, et kehv raha asendab hea raha kahjuks ja mitte eh, kõige paremaid lahendusi ei kahendata. nii et me peaksime eh, looma piisavad eh, kriteeriumid valikuks. loomulikult see pakett tähendab seda, et kui me võtame endale teatud Ehm, eh, avaliku teenuse pakkumise, pakkumise kohuse, siis me peame rääkima ka ametiasutustest. üks on Euroopa Raudteeamet, aga siis ka need ametid, mis töötavad liikmesriikides, kes vastutavad ehm, kestliku avaliku teenuse pakkumise eest. me peame mõtlema nendele struktuuridele, võib-olla äh, on parem eh, jääda valdusfirma struktuuri juurde, nii et, et küsimusi on väga palju, aga oluline küsimus eh, on see, et meie lõplikust eh, vastusest sõltub terve Euroopa raudteesüsteem. võib-olla me peame alustama selle dokumendiga algusest peale. suur tänu, järgmine kõneleja neli minutit. aitäh! lugupeetud kolleegid, me oleme siin äh, Äh, jälle äh, pärast seda, kui me oleme rääkinud eelnevatest äh, raudteepakettidest. ma loodan, et neljanda raudteepaketi me sõnastame ümber, enne kui me teda vastu peame mõtma. armsad kolleegid, ma arvan, et teatud võimalusi meil ei ole me oleme siin murdnud pead juba kolme eh, raudteepaketi eh, pak-, kallal, me oleme tahtnud teha raudteid eh, konkurentsivõimelisemaks, aga tegelikult on raudtee osa kaasaegses transpordis jäänud kesiseks. nii nagu ma ütlesin ümbersõnastamise puhul, siis mul ei ole olemas väga head lahendust mul ei ole mingit ideoloogilist positsiooni, mis mu käsi seoks. ma arvan, et äh, raudtee ise peaks püüdma rakendada kõige paremat praktikat. mis puudutab kohustuslikku, äh, kohustuslikku mm, äh, hanget mm, avaliku teenuse puhul, siis ma ei ole selles kindel. me teame, et et eh, hanked eh, võivad tegelikult ka avada turgu. võib-olla me peame lihtsalt vaatama, kui suur on see, ehm, kui suur on see lepingu maht ja selle järgi otsustada, me peame vaatama kulutõhusust. Eh, need on kõik asjad, millele mõelda enne kohustusliku hankemenetluse sisseviimist. see see eh, võtab üsna kaua aega tegelikult ja muutused üldse raudteel ei toimu eriti kiiresti. vaadakem, kuidas oleks võimalik vältida turumoonutusi. Eh, vaadakem, kuidas on eh, võimalik pakkuda juurdepääsu avaliku, avalikele pakkumistele. mulle tundub, et et mõned liikmesriigid kasutavad eh, avaliku eh, teenuse kohustuse eh, direktiivi, las nad teevad seda. mis nüüd puudutab sotsiaalseid aspekte, siis osades aspektides me peame olukorda muutma, ma ütlen ja kollektiivlepingutele, aga ma ütlen ka ja miinimumteenustele eh, streigi korral, nagu me eelmistel aruteludel oleme rääkinud. Eh, mis puudutab konkurentsiraportit, siis seal on üks peatükk, mida eh, komisjon hiljaaegu avaldas seal puudutatakse riigi abi, seal puudutatakse läbipaistvust, seal puudutatakse avaliku teenuse kohustust. suur tänu, nüüd Roheliste nimel härra Srööbih aitäh, härra esimees, mis puudutab seda neljandat paketti, siis äh, komisjoni soov on luua raud-, avatud raudteepiirkond ja meil peab olema siis võimalus selleni jõuda, aga me peame olema tähelepanelikud selles suhtes, kuidas turg peaks avanema ja mis puudutab avaliku teenuse osutamise kohustuse, mis see raport kohustamis, avaliku teenuse kohustuse raportit, siis on seal paar asja, mis mind muret tundma panevad. esiteks mõõde, mis annaks pädeva ametiasutuse ettekirjutuste äh, järgimisele, ma arvan, et me ei saa praegu sellele asutusele ette kirjutada seda, et nad peavad kas äh, viima läbi hanke või siis ähm, andma teenuste osutamise äh, mõnele teisele ettevõttele, kui kasutajad äh, on rahul senise äh, Äh, toimimisega, siis ma ei tea, miks me peaksime öö, äh, ettevõtte, kuidas me peaksime asutuse toimimise küsimärgi alla panema, kui tulemused on, tulemused on rahuldavad ja tänu avaliku teenuse osutamise kohustusele on kohalikul omavalitsusel võimalik läbi viia ähm, pakkumismenetlus äh, selleks, et mõni teine ettevõte konkureeriks näiteks Prantsusmaal SNCF-iga, varem see võimalik ei olnud, aga kui Euroopa avab kohalikele ava, omavalitsustele sellise võimaluse, siis see on äärmiselt kaalukas, aga kui e, Euroopa Liit nõuab, et oleks läbi viia pakkumismenetlus, isegi kui ettevõte on, kui, kui e, kui asutus on rahul, kui kasutajad on rahul, siis ma ei tea, miks me peaksime sellise asja riikidele peale suruma ning teine mõõde on sotsiaalsed küsimused. Need e, ei ole piisavalt välja toodud selles raportis ja komisjoni ettepanekus. mulle tundub, et äh, parlamendi liikmetena me peaksime selle ettepaneku ümber kirjutama. Äh, äh, turu avamine ei tohi tähendada dumpingut, palkade alandamist, turu avandamine ei tohi olla dogma ja see loogika ei pea paika, et, et kui turg avada, siis lähevad teenused par-, paremaks meie soovime, et kasutajad oleksid rahul, et äh, rongil äh, jõuaksid äh, raudteejaama õigel ajal, et taristu oleks korralik, teenused oleksid korralikud ja tariifid oleksid sellised, et meie kaaskodanikud saaksid reisida parimates tingimustes. see tuleb saavutada järgides äh, sotsiaalstandardeid, mida komisjoni ettepanekus ei ole. me peame nende kahe aspektiga tööd tegema äh,, avaliku teenuse osutamise kohustamise äh, teksti raames. me, vaja on äh, valikuvabadust ja vaja on sotsiaalstandardeid järgida, sest muidu me jõuame äh, dogmaatilise lahenduseni, mis ei paranda kvaliteeti ja mis äh, sotsiaalses plaanis äh, mõningate riikide raudteelaste olukorda halvemaks muudab. ja me soovime ju rohkem raudteetranspordi ja paremat raudteetransporti, aga me ei soovi sellist dogmaatilist lähenemist. me soovime, et pädevatel ametiasutustel oleks rohkem paindlikkust ja rohkem võimalusi. suur tänu. ma tahan vabandada sellepärast, et mina jälgisin seda esimest raportit, aga see ei puudutanud härra eh, seda raportit, mida me praegu arutame niimoodi, et ma vabandan, ma ajasin siin asjad segamini, see kolleeg eh, reageeris teisele raportile, aga no nüüd olete te mitu korda kuulnud ühte asja. proua Vils. aitäh eh, avaliku teenuste osutamise kohustuse määrus äh, Äh, võeti vastu pärast kümneaastast arutamist ja see on jõus alates kahe tuhande üheksandast aastast. Saksamaal alates esimesest jaanuarist kaks tuhat kolmteist on jõustunud äh, seadusuuendus, mis võeti vastu määruse kolmteist seitsekümmend alusel, aga nüüd tuleb see jälle uuesti ähm, läbi vaadata ja sisulises mõttes äh, ja ajalises mõttes on see minu meelest vägagi küsitav. Äh, mina olen muudatuste vastu. komisjon teeb ettepaneku kehtestada bürokraatlikke nõudmisi ja esmajoones äh, on äh, ette nähtud äh, luua kohustuslikud ähm, hankemenetlused, komisjon soovib alates kaks tuhat üheksateist kehtestada korra, et peaksid, ähm, peaks alati läbi viidama hankemenetlus, otse sõlmitud lepingud võiksid kehtida ainult kuni kahe tuhande kahekümnenda aastani ja ja asutustel meie meelest need äh, piirmäärad, mis puudutavad otselepingute andmist, on liiga ähm, madalad, et need praktikas rolli saaksid mängida. mõned on juba viidanud ka Lissaboni lepingu protokollile kakskümmend kuus, kus äh, on tagatud äh, see, et pädevatel asutustel oleks äh, valikuvõimalus, mis puudutab avalike teenuste osutamise vormi ja seda tuleb ilmtingimata järgida, sest et muidu kohalike omavalitsuste tegutsemisvõimalust piirataks veelgi. karta tuleks ka seda, et kvaliteet ja see, et teenused oleksid kogu territooriumil kättesaadavad, satuksid ohtu tekib oht, et äh, valitakse kõige odavam, mitte kõige parem äh, pakkuja ja äh, sotsiaalne dumping oleks samuti sellise lähenemise tagajärjeks. aitäh! suur tänu, proua Võls! ja nüüd järgnevad kõnelejad räägivad kaks minutit ja ma olen nüüd väga range sellega, kõigepealt härra Alkadroi ja nii edasi. nii, härra Alkadravi, palun kaks minutit. Eh, aitäh. Mm, siin on mõningane segadus, see näitab, et eh, need raportid eh, kuuluvad tihedalt kokku ja hä-, ja hädavajalik on see, et Mathieu ja mina oleksime suuna osas ühel meelel. aga sooviksin öelda järgnevat. selle raportiga ma sooviksin kahte asja rõhutada ja te tegemist on vajaliku paindlikkusega, seda ma, sellest ma juba rääkisin, olukord on liikmesriigiti väga erinev. kui erinevused on nii suured, siis me peame hoolitsema selle eest, et meie seadused ei oleks liiga jäigad, eriti mis puudutab neid sätteid, mille tulemusena avaliku teenuse lepingud killustuks, eriti just väikestes liikmesriikides ja seda me ei saa aktsepteerida. ma arvan, et meil on vaja teadavat äh, paindlikkust. Äh, öeldakse, et ähm, see peab kehtima vähemalt lepingute kohta, sellepärast et see kord on küll liiga range ja see käib äh, ka selle teemavaldkonna kohta, et kas kõik avalikud leping, avaliku teenindamise lepingud tuleb äh, Ähm, et kas kõigi kohta tuleb koostada, tuleb läbi viia hankemenetlus või võib neid lepinguid ka otse anda. komisjoni ettepanekud on liiga jäigad, meil on ka seal vaja suuremat paindlikkust. tegemist on kahe olulise küsimusega, mis on seotud sellega, mida ma ütlesin sissejuhatuses kui tegemist on vaba turu põhimõtte edendamisega ja vaba turule juurdepääsu põhimõtte edendamisega, siis äh, kõik need asjad peavad endiselt äh, olema korralikult üksteisega seotud. härra Pahv, palun. aitäh. ma kindlasti ei kasuta kogu kahte minutit ära, ma enne juba ütlesin, et et äh, järgida tuleks lähimuspõhimõtet ja kolleeg Serobi ütles ka juba, et et äh, kohalike, äh, kohalikele ametiasutustele peaks äh, alles jääma kaasarääkimise õigus, ma arvan, et juba praegu on võimalik läbi viia hankemenetlusi ja ma arvan, et erinevad liikmesriigid seda võimalust eriti ei kasuta ja et see on seotud ka territoriaalsete oludega, olemasoleva raudteevõrgu olemasoluga, mis toimib hästi ja ma arvan, et äh, ei ole mingit mõtet äh, raudteevõrku äh, tükkideks äh, teha, see teeks äh, kõik kallimaks äh,. me peame ju vaatama ka, kuidas äh, maksumaksja raha kasutatakse ning ma hoiatan selle eest, et hä olemasolevaid hästi toimivaid äh, raudteevõrke hakatakse tükeldama ideoloogilistel põhjustel äh, Äh, seda ma tahtsin äh, veel täiendavalt öelda ja mis puudutab sotsiaalküsimusi, siis tegemist on tavalise komisjoni poliitika. Äh, komisjon soovib täiendavat konkurentsi ja mis puudutab selle konkurentsi tulemusi nagu sotsiaaldumpingut ja muid probleeme, siis nendega võitlemine jäetakse liikmesriikide ülesandeks ja argumendiks on, et sotsiaalküsimused on liikmesriikide pädevuses, mina tunnen puudust sidusast poliitikast ja ähm, ja komisjoni ühtsete reeglite kehtimisest raudteesektoris. härra Barnjoo, palun. härra esimees, lugupeetud kolleegid, ma arvan, et äh, selle neljanda raudteepaketi puhul on tegemist äh, sellise direktiiviga, mis minu meelest on kõige poliitilisem. oluline on see, et me saaksime korralikult järele mõelda selle üle, aga samal ajal me näeme, et praegu olemasolev süsteem, ma mõtlen siin nüüd sellele, mida ütles minu kolleeg Zerbi äh, natuke aega tagasi, ei, äh, rongid ei jõua õigel ajal kohale, kasutajad ei ole rahul ja samal ajal need äh, turu avamise lubadused, tõhususe suurenemine, teenused muutuvad paremaks, ka seda tegelikkus ei kinnita. nii et meil on vaja selles valdkonnas suuri uuendusi ning ma arvan, et komisjoni esimene ettepanek mis äh, kindlasti loob äh, konkurentsi avaliku teenuse osutamise lepingute osas me näeme, milliseid äh, halbu tagajärgi on avalike teenuste liberaliseerimine endaga kaasa toonud. me oleme näinud mõningates liikmesriikides äh, viimastel aastatel seda ja meie jaoks on oluline, et me saaksime reageerida, et me saaksime hoolitseda selle eest, et meil ei oleks konkurentsi, mis äh, kvaliteeti halvendaks, konkurentsi, mis äh, suurendaks sotsiaaldumpingut või et meil oleks selline konkurents, mis mõjutaks ohutust, näiteks Inglismaa näide viimastel aastatel, kus hoolimata sellest, et alati, kui ma toon selle näite, on mõningaid, kes reageerivad äh, negatiivselt, me näeme seal, et äh, ohutus on kannatanud, äh, finants mm, poole peal on tohutuid kadusid, tegemist on süsteemiga, mis on küllaltki mm, kus valitseb küllalt suur konkurents, aga olukord ei ole hea, nii et tegemist on suure probleemiga ja nagu kolleeg, ähm, kes on Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni koordinaator, Said Al-Kadraoui ütles, nagu ka kolleeg Grosch ütles, ma arvan, et meil on vaja leida tee selle tasakaalupunktini ja ma teen sellega seoses ka kindlasti mõningaid ettepanekuid. härra Pisset, kaks minutit. Euh, jah, härra esimees mu kolleeg Michael, Michael Kramer ütles, tegi vea, ta lasi Isabel Kramer, äh, Isabel rääk-, Düranil rääkida juhtimisest, aga mina olen selle fraktsiooni variraportöör ja mul ei olnud võimalust äh, selle teema kohta sõna võtta, nii et ma palun, et te lubaksite mulle teha selle sõnavõtu, mida ma enne teha ei saanud. Euroopa Komisjon avaldas Äh, äh, neljanda raudteepaketi neli kuud tagasi ja neli kuud on meil olnud aega kohtuda paljude osapooltega, arutada omavahel oma kolleegide ja komisjoni ja ministrite ning infrastruktuuri haldajatega ehk äh, ettevõtjate ja mm, kasutajatega. minu esimene märkus puudutab komisjoni lähenemist. komisjoni selles tekstis, mille, mille raportöör ma olen, variraportöör ma olen, on äh, liikmesriikidel jäetud valik kahe organiseerimismudeli vahel ja ja siis, äh, millel lõpuks ei ole väga palju vahet, äh, lahutatud mudel ja siis vertikaalselt lõimitud mudel. kui me lähemalt asju vaatame, siis me tegelikult äh, ei saa väga hästi aru, milline erinevus nendel kahel variandil on, nii et äh, see lähenemine ei ole just eriti siiras. ning äh, ehkki ma ei väida, et ma olen läbi viinud korraliku teadusliku analüüsi, siis mm, komisjoni analüüs pole samuti eriti asjakohane. ei näidata ära, millised äh, positiivsed asjaolud äh, kaasneksid äh, komisjoni valitud lähenemisega. mina ei ole ka leidnud, kust osa andmeid võetud on, mõned äh, liikmesriigid on analüüsist välja jäetud ja mis puudutab transporti, siis ei ole arvesse võetud kaubavedusid näiteks vertikaalselt lõimitud ettevõtete puhul. kui me seda arvesse võtaks, siis oleks tulemused vastupidised ja kõnelejad katkestatakse no,. Eh, Teiel oli, teil oli kaks minutit kõneaega. kuulge, mina ei eksinud, neli minutit antakse variraportöörile aega. mina juhin seda komisjoni, ütleb, ehm, ütleb ehm, esimees ja nüüd toimub vaidlus sellel teemal ja nüüd antakse sõna proua Düranile. Euh, aitäh, teen lühidalt. ma arvan, et juhtimise osas oli meil palju kriitikapunkte, sellepärast et see mudel on palju radikaalsem kui inglaste mudel, mille kohta inglased ise ütlevad, et see on problemaatiline. mis puudutab seda aspekti ja seda, mida me kuulsime teiste raportööride suust, vaja on äh, seda, et igal pool ei kasutataks sama mudelit, sellepärast et olud on väga erinevad. Äh, me peame äh, läbi vaatama korralikult tehnilise te valdkonna, mida me eile läbi vaatama hakkasime, see puudutab ohutust ja ja muid olulisi asju, aga jätkem aega sellele ümbersõnastamisele, nõudkem, et komisjon äh, muudaks oma teksti, võttes arvesse neid märkusi, mida me täna oleme teinud, oluline on järgida proportsionaalsuse ja lähimuspõhimõtet ehm, ja vaja on võtta arvesse praegu olemasolevaid mudeleid, võtta arvesse suurte ja väikeste ettevõtete muresid, keskse asetusega ja äärepoolsema asutusega riikide muresid, nii et me peaksime tegelema tehnilise paketiga ja me ja mis puudutab äh, turvavaamist juhtimist, siis me peaksime võtma aega ja nõudma komisjonilt äh, adekvaatsema ettepaneku esitamist, aitäh. Mr Kramer, two minutes, Michael. härra Kramer, palun oma kogemustest lähtudes võin ma öelda, et mina olen monopolide vastu, ükskõik kas tegemist on riiklike või eramonopolidega, neid ei ole võimalik väljastpoolt mõjutada ning meil on ka kogemusi konkurentsiga, seal on positiivseid ja negatiivseid näiteid. ma toon ühe positiivse näite. pärast seda, kui me avasime kaubavedude turu, mõned riigid avasid oma võrgu, raudteevõrgud, neil kasvas osakaal kolmekümne protsendi võrra, Prantsusmaal aga eh, jäeti võrk suletuks, nad kaotasid kakskümmend seitse protsenti, eh, kaubaveod läksid eh, maanteele ning hävitati ka töökohti, ma toon teile ühe teise näite, Düsseldorf, Kassel, seal sooviti sooviti äh, raudteeliin sulgeda äh, ja siis korraldati hankemenetlus äh, ja nüüd on väga-väga palju rohkem kasutajaid võrreldes varasema ajaga, avamine oli positiivne, tasus ennast ära, loomulikult tunneme ka negatiivseid näiteid ning otselepingute andmine peab loomulikult olema võimalik. see on ju täiesti uskumatu, kui me väik-, kodanike riikide puhul näiteks äh, mm, bussiettevõte, äh, kus on üldse mingi kümme-viisteist liini, kui me seal tahaksime Euroopa, üle-euroopalise hankemenetluse äh, läbi viia, see oleks absurdne. aga peab, peab olema võimalik lepinguid otse anda, aga mina äh, ei ole nõus äh, vastastikusega, ei saa olla nii, et RATP äh, äh, Pariisis saab otselepingu tohutu võrgu jaoks, aga osa Thessalonikis konkurentsi alusel ähm, lepingute saamises ütleb, et kodus ma ei taha konkureerida, aga mujal tahan see ei saa, tohi nii olla, liikmesriigid peavad otsustama ja neil peab olema see vabadus, see ei ole seotud dogmatismiga. kui ettevõte saab otselepingu, siis ei tohi ta konkurentsis osaleda, see käib ka nende ettevõtete, tütarettevõtete kohta, see on see seisukoht, mida mina esindan. Thank you, I now move on to the um... suur tänu Äh, see äh, määrus, mis kaotab määruse üksteist kakskümmend kaks, ma loodan, et äh, see asi ei lähe läbi. kuna härra Kolitšeki siin ei ole, siis pean ma siin raportööri seisukohta tutvustama. komisjon teeb ettepaneku määrus üksteist üheksakümmend kaks üheksakümmend kuus, mis neljanda mm, äh, raudteepaketi läbivaatamise raames mm, äh, tühistada, see võimaldaks äh, raudteeettevõtetel toe-, raudteeettevõtetele toetust maksta äh, Mm, tegemist on viieteistkümne erineva kategooriaga, tegemist võib olla näiteks äh, mm, pensionimaksetega äh, raudteelastele, kes äh, lähevad pensionile varem kui teised töötajad või siis või siis mingite ähm, raudteeületuskohtade jaoks toetuste maksmisega. siin tekstis on nimeline, on nimekiri kõigist erinevatest raudteeettevõtjatest, viimane ajakohastamine oli aastal kaks tuhat seitse, siin on nüüd kakskümmend seitse ettevõtet ja riikliku äh, toetuse maksmise võimalust kasutasid kahe tuhande seitsmendal aastal ainult neli liikmesriiki, Belgia, Poola ja teised. komisjon arvab, et see määrus ei ole kooskõlas muude õigusaktidega, seetõttu on see diskrimineeriv, see on kindlasti õige. kokkuvõttes Euroopa Liidus on kakskümmend rohkem kui tuhat ähm, ettevõtet, aga ainult kakskümmend kuus ettevõtet äh, võiks äh, saada kasu sellest määrusest ja selline diskrimineerimine ei ole asjakohane. raportöör on arvamusel, et äh, seda määrust ei tuleks tühistada, võttes arvesse praegusi olusid, on tegemist äh, sellega, et äh, liiga vara kaotakse ära, kaotatakse ära selline toetuse maksmise võimalus. raportöör teeb komisjonile ettepaneku kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal mm, äh, koostada aruanne selle määruse rakendamise kohta, muuhulgas äh, ka kulude kohta. ja selline aruanne annaks äh, meile aluse otsustada, et kas ähm, on aeg määrus kehtetuks tunnistada või mitte komisjonid, liikmesriigid peaksid kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks selle määruse üle võtma ning komisjon peaks iga kahe aasta pärast aru andma kahe tuhande seitsmenda aasta määruse aluseks võtmine on iseenesest õige ja raportöör kindlasti äh, lähtub kõigest eelpool öeldust oma muudatusettepanekute tegemisel. But... kas keegi tahab veel midagi öelda, härra Panjo, palun ähm.? härra Barnjo, teen väga lühidalt. see üheksakümne kuuendast aastast äh, pärinev määrus äh, võimaldab liikmesriikidel maksta toetust näiteks selleks, äh, et maksta pensione raudtee-ettevõtjate töötajatele. meil on vaja hinnata tagajärgi, mis tulenevad sellest äh, määrusest äh, raudteeettevõtjate pensioni jaoks, äh, ehkki komisjoni arvates on tegemist äh, mitte eriti märkimisväärse mõjuga, siis me peame nõudma täpsemaid andmeid selle kohta, kuidas see liikmesriike mõjutab. a priori probleeme ei ole, aga ma arvan, et me peaksime siiski kontrollima, milline on olukord kõigis liikmesriikides. kuna teisi sõnasaajaid ei, sõnasoovid üles, ma annan härra Surile sõna. aitäh ja jätkan sealt, millest rääkis härra Barnjuu, mulle tundub, et siin ei ole mingit vastuseisu sellele, et kõik liikmesriigid ähm, saaksid võrdse kohtlemise osaleks ähm,. minu meelest ei ole siin mingeid komistuskive, me võiksime suhteliselt ki-, lihtsalt siin äh, teemas kokkuleppele jõuda. kas komisjon soovib sõna? Teil on äh, kõneaega kümme minutit, kui te soovite ja siis tulevad raportöörid tagasi. suur tänu, härra esimees. komisjoni poolt ma tahan kõigepealt tänada Martin Groscheid et ta tuletas meile kõikidele meelde, et komisjoni üldse kutsuti siia, e, kui tegemist on ümbersõnastamisega. E, tegemist on koduturu e, avamisega ja infrastruktuuriettevõtete lahutamisega. komisjon tuleb oma ettepanekutega välja õigeaegselt ja mul eh, on eh, hea meel, et, eh, et transpordikomisjoni raportöör sai oma tööga ka peaaegu õigel ajal valmis. keegi ei ole ju öelnud, et koduturgude avamine on kerge ja tõepoolest eh, tarbija, eh, kodumaiste reisijate turg on keeruline ja tõepoolest väljakutse on suur. nüüd ma püüaksin vastata mõnele teie murele. ja ma vabandan, kui ma ei saa kõikidele vastata. härra Siileh küsis, eh, mida meie kodanikud tahavad. ma tahan öelda teile, et Europarameeter näit-, Europarameeter näitab, et kodanikud tahavad turu avamist, et paraneks teenuste kvaliteet. turu avamine iseenesest ei aita, sellepärast et kaks kolmandikku teenustest katavad äh, Ehm, avaliku teenuse lepingud ja sellepärast need asjad peavad käima käsikäes, meil on vaja vaadata läbi ka ehm, avaliku teenistuse osutamise kohustuse ehm, seadusandjaid. ma tahan öelda, et liberaliseerimine ei taha pankade, ei tähenda pankade kontrolli raude, raudtee üle, aga me tahaksime vältida seda, et hakatakse valima endale paremaid palasid ja et ettevõtted hakkavad ainult pakkuma uusi teenuseid headel turgudel ja panevad löögi alla avaliku teenuse osutamise kohustuse. sellepärast peavad ehm, selle mm, teenuste pakkumise eest vastutama äh, Äh, vastutama riikide regulaatorid, härra Kadravi just tundis muret selle majandusliku taga, taga, tasakaalu eest. me arvame, et konkurents peaks olema reegel, see määrus lubab väga paljusid erandeid sellest reeglid ja need erandid põhinevad selgetel objektiivsetel kriteeriumitel ja kriteeriumid peavad olema objektiivsed. härra Pahh, eh, nüüd eh, avaliku teenuse osutamise kohustus, selle eh, definitsioon, see jääb tõepoolest ehm, pädevate asutuste pädevusse Eh, sellepärast et siin eh, tuleb mängu lähimuspõhimõte. aga kriteeriumid peavad olema läbipait-, läbipaistvad. mis puudutab eh, lävendi põhimõtet, siis see täiesti austab subsidiaarsuspõhimõtet ja siin me rääkisime miljonist kilomeetrist ning eh, eh, siin ei ole üldse juttugi sellest, et avaliku teenuse osutamise kohustus võiks lõhkuda eh, siseriiklikke võrke. ja te ütlete, et kui turud avanevad, siis sotsiaalne, siis sotsiaalne mm, konkurents kahjustub ja mikspärast komisjon ei tegelenud rohkem selle sotsiaalsete küsimustega, on see, et turu olukord on selline, et see erineb niivõrd palju eh, erinevatest liikmesriikides, et lihtsalt erinevad liikmesriigid peavad rakendama lähimuspõhimõtted ja nad vaatavad ise, milliseid pro-, pro-, protekt-, kaits-, eh, kuidas nad saavad kaitsta neid sotsiaalseid aspekte. mis puudutab veeremit, siis turu ähm, avanemine ei ole tõhus, kui ei ole väga tõsiseid eh, reegleid veeremile, et eh, veeremit ei kasutataks konkurentsivõimet vähendavalt. ma arvan, et me oleme äh, Eh, teie mure eh, leevendanud. nüüd eh, ettevõtete lahutamine, taristu lahu, lahutamine transporditeenuse pakkujast. kõikidel vedajatel on mittediskrimineeriv juurdepääs taristule ja see oli teine põhjus, mikspärast toimus ümbersõnastamine ja ma kordan teile, mida ütles härra Kallas, kui te annate eh, kontrolli eh, maanteede üle ühe autoga ettevõttele, siis mida te arvate, mis juhtub konkurentsiga? Äh, kui äh, on lahutatud taristu, siis toimub äh, ettevõtete juhtimine tõhusalt, läbipaistvalt, sest muidu võib tekkida huvide konflikt. komisjon ütles, et kõige parem on institutsionaalne Eh, lahutamine, aga tõepoolest liikmesriigid, kes tahavad eh, teistmoodi käsitleda oma infrastruktuuri, võivad seda ka teha. kui nad seda teevad, siis nad peavad seda tegema väga rangete reeglite järgi härra De Bakk, ma kuulsin, et teie tahtsite tugevdada regulaatoreid, meie arvame, et tugev regula-, regulaator ei ole eh, piisav, meil on vaja ka sõltumatut taristu eh, ettevõtet, sellepärast et muidu peavad vedajad viima läbi väga eh, kulukaid menetlusi, nii nagu seda mm, tehti minevikus ja siis ähm, äh, üks kõne katkestati ja tunti muret äh, lahutamise kulude üle. siin kusagil räägitakse kuuest miljardist, ma ei tea, kuskohast Eh, see tuli, mikspärast see lahutamine eh, peaks olema nii kulukas, mikspärast infrastruktuuri eh, ettevõtete lahutamine nii palju maksma läheb, sellepärast et institutsionaalselt seda tehes ei ole asi üldse nii, siin viidati ka Hiina müürile, ma olen nõus härra Krammeriga, et ei ole vastuvõetav, et, et taristule ehm, eh, eraldatav maksumaksja raha läheb valitsevate ettevõtete taskusse. ja niimoodi arvame Eh, kui nii ei lähe, siis me eh, suudame tagada ka ehm, eh, finantsläbipaistvuse. ma muidugi võiksin siin jätkata lõpmatuseni, aga mul on ainult üks minut aega. mis nüüd puudutab aruandluse parandamist, siis ma arvan, et see tekst, mis seda, see Ehm, see määrus, mis seda reguleerib, on ajast ja arust, nüüd meil on uus leping ning ma arvan, et me võime sellest eh, määrusest rahu saa-, lahti saada ja ma olen nõus uuesti härra Krossiga, et me võtsime Eh, eile Euroopa poolaasta raames vastu eh, maaspetsiifilised eh, soovitused ja seal on väga palju tähelepanu pööratud raudteele, kuidas nad saavad tagada majanduskasvu ja luua töökohti nii et, et mul oleks väga hea meel, kui neljas raudteepakett väga kiiresti vastu võeti ja ma pidasin kinni oma ajast suur tänu, te tõepoolest pidasite kinni oma ajast, ma olen väga tänulik teile selle eest ja nüüd anname siis kiiresti sõna raportööridele. kaks minutit. kõigepealt härra Alcatroi. aitäh, ma sooviks esmalt tänada kolleege sõnavõttude eest. ma võtan kõik öeldud arvesse variraportööridega kohtun ma järgmistel päevadel ja nädalatel loomulikult isiklikult. see, mida ütles komisjon, jah, loomulikult ma mõistan, et komisjon soovib oma ettepanekut kaitsta ja seda ma neile ka ette ei heida, aga ma viitaksin äh, arvamusküsitlusele. kui soovitakse väita, et liberaliseerimine on alati hea, siis äh, tuleb silmas pidada seda, et see ei ole alati ja kõigi jaoks nii. meie jaoks on oluline see, et me saavutaksime oma eesmärgid. meie eesmärgiks on see, et meil oleks tõhus avalik teenus reisijate hüvanguks ning ma ütlesin, et meil on vaja tasakaalu, ühelt poolt peame me omama teavat teatavat paindlikkust, meil on vaja majanduslikke stiimuleid äh, selle süsteemi jaoks, aga me ei tohi teisalt minna ka liiga kaugele, sest see tooks endaga kaasa selle, et äh, teenuste pakkumine halveneks, äh, sotsiaalsed olud halveneks ja mina olen selle vastu. ülejäänud osa arutelust toimub mingil teisel hetkel, ma arvan, et meil on selleks veel korduvalt võimalusi, aitäh. härra Grosch, aitäh, ma sooviks ka kolleege tänada ja ja loomulikult on meil traditsiooniks äh, kohtuda variraportööridega, ka teiste kolleegidega, kes soovivad panuse anda. ma natuke reageeriks sellele, mida ütles äh, komisjon, ma arvan, et oli hea tuletada meelde, mida me üldse soovisime, aga komisjon pidi teadma, äh, pidi täna teada saama ka seda, et me soovime rohkem paindlikkust saavutada ma loodan, et komisjon on äh, avatud äh, sellele lähenemisele, et äh, me juhinduksime tõhususest lepingute andmisel ja teiste teemade puhul ning minu jaoks on oluline see ja ma olen veendunud, et kui me ähm, positiivselt läheneme, siis võib raudteest saada homme Euroopa Airbus kui me aga ei, mõtleme endiselt kohalikul tasandil, siis me jätame kasutama tohut-, kasutamata tohutu võimaluse luua töökohti, edendada liikuvust ja muid olulisi asju. minu jaoks on ähm, see äh, eesmärk oluline kõigi nende mu-, ettepanekute puhul ning äh, meie kõige olulisem vestluspartner saab äh, olema nõukogu, oluline on äh, veenda nõukogu, et nad saaksid üle sellest äh, riiklik, siseriiklikust mõtlemisest ja me peame näitama, et raudteel võib Euroopa kodanike jaoks olla lisaväärtus. suur tänu. nüüd ma tahaksin tänada kõiki ja ma kutsun teid üles mõtlema paneuropeelselt. Äh, ja ma tahan, tahan teid tänada tänasel koosolekul osalemise eest ja järgmine koosolek toimub esmaspäeval Brüsselis, seitsmeteistkümnendal juunil kell kolm. ja ma loodan, et siis te olete kõik kohal, ma tahan tänada ka äh, tõlke, sellepärast et eh, me oleme siin ajanud üsna tehnilist juttu ja tahan teid tänada teie töö eest, aitäh!